Okay, colleagues, I'm going to... kolleegid, alustame oma tänast äh, koosolekut, sellepärast et ajakava on meil täna üpris tihe. kõigepealt äh, tuleb meil kinnitada päevakord. kas kõik on päevakorrakavaga rahul, hästi? siis esimehe teadaannete tahan teile rääkida kolmekümnenda septembri koordinaatorite kohtumisest, palju me seal ei otsustanud, mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta avalikke kuuli-, kuulamisi ja delegatsioone, siis fraktsioonidel on vaja sekretäriaadile teatada, kas delegatsioon järgmisel aastal läheb mõnele visiidile või ei. aasta esimesel poolel saab korraldada ainult ühe visiidi ja siis korraldame ka mõned kuulamised, siis transpordiuuringud, mingeid uuri, uusi uuringuid me oma selle mandaadi jooksul enam ei korralda. And on comitology the coordinators took koordinaatorid eh, pöörasid tähelepanu ka kahekümnenda, kahekümne kolmanda septembri uudistekirjale, nii palju siis kolmekümnenda septembri koordinaatorite kohtumisest. hästi Really on... meil on tegelikult täna ainult üks punkt päevakorras ja see on äh, raudteepakett. nii, siis ma vaatan, kus mu paberid siin on ja teeme selle asjaga algust. kõigepealt tuleb meil kuueteistkümnenda, seitsmeteistkümnenda septembri istungi protokoll kinnitada hästi, loeme selle kinnitatuks, niisiis neljas raudteepakett. Äh, meil on ainult veerand seitsmeni aega, kolleegid, ja ma tahaksin meelde tuletada, et me alustame täna arutelusid, tegemist on esimese aruteluga. ning peaksime üritama nii palju kui võimalik mitte korrata seda, mida teised juba öelnud on. minu Äh, plaan on alustada härra Elka Trui raportiga ja siis äh, saavad sõna pärast raportööri variraportöörid, siis härra Kroši raport ja variraportöörid, siis saab sõna regioonide komitee esindaja ja siis Euroopa Komisjon ja siis saavad äh, sõna ülejäänud Äh, saadikud, kes saavad siis kommenteerida mõlemat raportit ja siis teeme samamoodi proua Bilbao, härra Kraameri ja härra Siile raportitega ja siis härra Kolitšeki raport eh, ei ole saanud nii palju muudatusettepanekuid kui ülejäänud eh, nii et, et loodetavasti on selline tegevuskava teile vastuvõetav ja ma loodan, et te tõesti aitate mul ajakavast kinni pinna, pidada, raportöörid saavad neli minutit, variraportöörid kolm minutit, regioonide komitee äh, saab äh, viieks minutiks sõna ning äh, Euroopa Komisjon viieks minutiks Elka Truia Kroši raporti osas ja kolm minutit äh, Äh, järgmiste raportite osas ja kaks minutit härra Kolitšeki osas ja ülejäänud kõnelejad saavad kõik kaks minutit. ja loodetavasti suudame niimoodi ajakavast kinni pidada. nii et, et kõigepealt alustame härra Elka Truiga neljaks minutiks ja kell läheb kohe käima, nii et, et härra Kadri, teil on sõna neljaks minutiks, palun. aitäh Äh, mul on siis äh, kahtlane au äh, olla esimene kõneleja. minu raport on saanud ka kõige rohkem muudatusettepanekuid ja kõigepealt räägiksin võib-olla sellest mõttekäigust, mida ma üritasin rakendada. turu avamise osas tahaksin rõhutada, et minu jaoks ei tohi liberaliseerimine olla eesmärk iseeneses, aga liberaliseerimine võib olla vahend, eh, mis koos teatud stiimulitega aitab meil üsna paljud saavutada. aga selle eesmärgini jõuame ainult siis, kui turu avamine käib kaasas töötajate parema sotsiaalse kaitsega ning eh, paremate õigustega ka reisijatele, mis puudutavad eh, piletimüüki ja näiteks informatsiooni. nii et, et me peame leidma õige tasakaalu turu avamise ja avaliku teenindamise kohustuse vahel. niisiis me sooviksime Äh, vältida, et siin hakatakse lihtsalt paremaid viine välja valima. liikmesriigid peavad saama piisavalt palju paindlikkust võrgustike loomiseks, nii et, et nad saaksid siis äh, kasutada nii avatud kui ava, avaliku teenistuse lepinguid, et reisijatel oleks tagatud kõrgetasemeline teenus ning samuti tuleb arvestada võrk, valikute eh, mitmekesisuse ja tihedusega, struktuuriga ja olemasolevate kogemustega, mis meil turu avamise vallas on. niisiis, minu arvates on keskseks küsimuseks see, kuidas eh, reisijate olukord liikmesriikides paraneb. nüüd, mis puudutab struktuuri, eh, siis ma ütlesin, et mul on plaan Äh, to-, tugevdada järelevalvavaid asutusi, me tahaksime, et meil oleks vertikaalne integreeritud struktuur ja olen selle kohta esitanud ka mõned muudatusettepanekud. nüüd, kui kõnelda ülejäänud saadikute muudatusettepanekutest, siis neid on viissada nelikümmend ja need puudutavad väga laia küsimuste ringi Äh, mainisin siis juba mõningaid, äh, me räägime siis eraldi struktuurist, turu avamisest, äh, siseriiklikus reisijate veos ja räägime ka sotsiaalsetest aspektidest, piletimüügist ja nõnda edasi, meil on plaanis luua koordineerimiskomisjon, järelevalveasutuste rollile pöörame tähelepanu ja nõnda edasi. minu arvates on äärmiselt oluline, et me läheksime kaugemale puhtdogmaatilistest aruteludest ning üritaksime leida pragmaatilisi lahendusi. meil on toimunud juba variraportööridega terve rida kohtumisi. me oleme äh, plaaninud veel täiendavaid kohtumisi, nii et, et me saaksime hääletada novembris ja tõesti saavutada hea tulemuse ja enamasti oleme pööranud tähelepanu struktuurile artiklid seitse ja seitse A Äh, näib, et enamike kolleegide jaoks on need küsimused just kõige olulisemad, siis äh, oleme kus-, kustutanud viimase osa komisjoni ettepanekust ja läinud tagasi siis ümbersõnastamise juurde ning äh, ja oleme üritanud äh, minna veelgi kaugemale kui need ettepanekud, mis siiani on tehtud. nüüd äh, turu avastamise, avamise osas, äh, siis siin pöörame tähelepanu avaliku teenindamise kohustusele, see teema tõstatub ikka ja jälle, siis vastastikususe põhimõte on väga oluline, väga palju muudatusettepanekuid puudutavad piletisüsteemi meil valitseb siin üksmeel selles osas, et me võt-, peame parlamendis võtma väga range kursi. ja lõpetuseks võin öelda siis nii palju, et ma soovin selles vallas edusamme teha ja loodetavasti saavutame hea tulemuse. aitäh, härra Kansian, kolm minutit. aitäh. aitäh härra El Kadroile tehtud töö eest. kõik, mis me oleme teinud, on võimaldanud meil saada väga hea ülevaate sellest, kuhu liikuda. mina lähtun eeldusest, et eh, põhimõte, millele me peame tuginema, on turu avamine. sest kui meil ei ole avatud turgu, siis eh, Äh, kogu meie ülejäänud tegevus ei ole mitte midagi väärt. ma olen siin märganud mõnda üsna head muudatusettepanekuid, sain nende tõlke just täna hommikul ja seega ei ole ma suutnud muudatusettepanekuid veel väga põhjalikult läbi vaadata. aga ma arvan, et need muudatusettepanekud, mis on esitatud, toetavad komisjoni ettepanekut ning äh, Äh, tõesti äh, pööravad tähelepanu sellele, kui oluline on avada äh, riigis sisene reisijate vedu. me ei taha, et raudtee ühtse turu väljakujutamine ohtu seatakse igasuguste loobumiste ja muude asjadega. ja teiseks Äh, see puudutab siis juhtimist ja äh, riiklikke reguleerivaid asutusi ja Euroopa tasandi reguleerivaid asutusi. ma arvan, et äh, siin on äärmiselt oluline asjad selgeks teha, ilma nende asutusteta me toime tulla ei saa. Ähm, ma ei usu, et see juhtimisstruktuur lihtsalt niisama iseenesest toimib Äh, kolleegid tahavad siin asju lihtsalt laiali, osad kolleegid tahavad asju lihtsalt laiali lammutada, minu arvates on äh, äh, vaja asju reguleerida niimoodi, et oleks tagatud mittediskrimineeriv juurdepääs raudteevõrgule ja samas oleks võimalik ära kasutada sünergiat. sest raudteesektor on ju väga keeruline sektor ja kui me räägime turu täielikust avamisest, siis äh, meil peab olema suht-, suurte volitustega Euroopa tasandi reguleeriv äh, asutus. ma olen sellele juhtinud tähelepanu ka oma muudatusettepanekutes. Äh, minu muudatusettepanekud puudutavad kulusid ja juurdepääsu võrkudele, piletimüügisüsteem siis siin olen esitanud ka ettepanekud, mis minu arvates äh, peaksid vältima kartellide moodustamist. sellepärast, et äh, see oleks vastuolus konkurentsi põhimõtetega. ma olen täiesti kindel, et meil on vaja sellist ühtset integreeritud piletit mis ühendaks siis äh, erinevate transpordi või veoettevõtete piletid niisiis ma tean, et äh, ajast on väga raske kinni pidada, ütleb härra Simson, aga härra De Backer kolmeks minutiks nüüd palun. aitäh, esimees. mina tahaksin samuti tänada raportööri kolleegid, meil on siin tõesti terve rida muudatusettepanekuid, mida me peame arutama ning mulle tundub, et need äh, muudatusettepanekud tegelikult äh, nõrgendavad komisjoni seisukohta ja seda ei tohiks teha. me peaksime pöörama tähelepanu esialgsele versioonile, mis on väga heaks lähtepunktiks on terve rida asju, mida me oleme juba ära otsustanud äh, näiteks ümbersõnastamise ajal ja ma arvan, et me peaks, ei tohiks sellest kursist liiga palju kõrvale kalduda on terve rida teemasid, mida me täna peaksime käsitlema, kõigepealt juhtimine, meie seisukoht, äh, meie fraktsiooni seisukoht selles küsimuses on alati olnud, et äh, kõigil peavad olema võrdsed tingimused, kui me hakkame turgu avama ning mis puudutab infrastruktuuri ettevõtete ja veoettevõtete eraldamist, Eh, siis eh, see on ka väga hea, see võimaldab erinevate ülesannete vahel selget vahet teha. see oleks kõige lihtsam lähenemine ja siis testatub jällegi eh, finantsläbipaistvuse küsimus. komisjoni ettepanek mm, minu arvates ei toimi väga hästi Äh, mõned teiste fraktsioonide liikmed on arvanud, et see on hea mõte, aga ma ei usu, et me enamuse toetuse saame, nii et, et me peame vaatama, millised need Hiina müürid on, mida see komisjon välja pakub. Äh, asja tuumaks on loomulikult äh, siseriikliku reisijaveoteenuse avamine konkurentsile me oleme siin äh, komisjoniga sellel teemal juba korduvalt mõtteid vahetanud ja nende mõttevahetuste käigus me oleme näinud, et suurem turu avamine ja suurem konkurents ei paranda äh, tingimata teenuste kvaliteeti. me oleme näinud, mis on juhtunud Ühendkuningriigis ja Rootsis näiteks meil on väga oluline saavutada tasakaal ja mina olen esitanud mõned muudatusettepanekud, mis peaksid äh, Äh, tagama selle, et need teenused, mis praegu olemas on avatud äh, juurdepääsu raames, alles jääksid. ja samuti peaksime vaatama äh, reisijate huve, näiteks läbipaistvat lähenemist piletite küsimusele sõltumatud reguleerivad asutused on äärmiselt olulised ja ma ei ole nõus nendega, kes ütlevad, et Äh, mida tugevam on äh, reguleerivad äh, asutused, seda rohkem võime anda volitusi liikmesriikide teenusepakkujatele. niisiis, ma olen kindel, et me peame leidma mõned üsna keerulised kompromissid, aga ma arvan, et me saame, tervitan nüüd härra Leichtfriedi külalisi, ametiühingu tegelasi Austriast ja ka härra Zaribi külalised, mõned rohelised aktivistid on siin, nii et, et tere tulemast meie hulka. proua Düran, ma arvan, et teie esindate härra Piisepit. jah, aitäh. kõigepealt raportöörile eh, see, nende üldsuuniste eest, ma jagan neid suuniseid ja ma arvan, et eh, tahaksin rõhutada kolme asja. kõigepealt Äh, mulle puudutab neid, äh, puudutab neid volitusi, äh, infrastruktuuri valdajad ja reisijateveo ettevõtted et ma arvan, et me peaksime säilitama eh, kontrolli nende ettevõtete tegevuse üle, see on äärmiselt oluline, vältimaks eh, seda, et infrastruktuuriettevõtjad ei hakkaks oma monopoolset seisundit ära kuritarvitama. ja teine oluline eh, asi, mille kohta oleme esitanud ka muudatusettepanekuid, on mittediskrimineerimine võrgudele juurdepääsu alal, seda tuleb tugeva reguleeriva asutuse poolt kontrollida aga võib-olla ei ole vaja peale suruda seda täielikku eraldamist reisijateveoettevõtete ja infrastruktuuriettevõtete vahel. ja võib-olla ei ole vaja hakata looma neid kurikuulsaid Hiina müüre nende kahe funktsiooni vahel. võib-olla võiks kõik jääda ühe valdusfirma pädevusse siiski. ma olen siin juba korduvalt öelnud, et Eh, selline lähenemine, mis komisjonile väga südamelähedane on, seab ohtu sünergia, toob kaasa mittevajalikke eh, kulusid ja ähvardab, eh, seab ohtu selle süsteemi koherentsuse ja me peame vaatama, et kõik need sammud, mida me astume, ei seaks ohtu tulevikus ka avaliku teenindamise kohustust, mida me oleme pida-, oleme näinud näiteks kaubavedude puhul ja meil on vaja kaitsemeetmeid meid Äh, mis tagaksid selle, et äh, teenuste liberaliseerimine tuleks äh, tõesti kõigile kasuks ja mis puudutab piletimüügi, siis jagan eelkõnelejate seisukohta, meil tuleb muuta selline piletisüsteem tõesti tõhusaks ja piiriüleseks, aitäh. aitäh, proua Düran, härra Vlasak, kas te olete valmis äh, tahtsin teile natuke rohkem ettevalmistust aega, aga hea küll, härra Vlasek, ECR fraktsiooni nimel. aitäh ja kõneleja ütleb, et jätkab emakeeles tšehhi keeles. kõigepealt suur tänu raportöörile ettepanekute eest ja samuti järelduste eest. ma toetan integreeritud piletisüsteemi ühtlustamist see on väga suureks abiks reisijatele. ma tean, et tegemist on väga keeruka süsteemiga. ja sellepärast tahaksin teie tähelepanu juhtida ühele seminarile, mis toimub sel kolmapäeval kell kümme. ja kui ma vaatan muudatusettepanekuid, siis äh, mul on väga hea meel selle üle, et enamasti soovitakse infrastruktuuri ja raudteeveoettevõtete eraldamist. ma toetan neid muudatusettepanekuid, mis tagavad ühesugused tingimused, mis siis ähm, puudutab seda, kas valitakse äh, selline eraldatud struktuur või praegune ma olen aga äh, kahe astme, nende ettepanekute vastu, mis soovivad kaheastmelist lahendust, sest ma leian, et see võib kaasa tuua diskrimineerimise ka teistes valdkondades, mida komisjon ei maini, nagu näiteks, mis puudutab äh, töötajate tasustamist. ja lõpetuseks raudteeveoteenuste äh, tarbijad, tarbijaid puudutavad äh, küsimused nagu hindade läbipaistvus teenuste puhul. kui raudteeveod peavad saama äh, heaks alternatiiviks, ka kulutuseks alternatiiviks teedetranspordile, siis on oluline, et ähm, oleks olemas hea informatsioon selle, selle tarbimistingimuste kohta, aitäh. aitäh ja proua Vils. minu fraktsioon on algusest peale väljendanud oma kriitikat praeguse seadusettepaneku kohta. ainuke fraktsioon, kes esitas muudatusettepaneku selle ettepaneku tagasilükkamise äh, suhtes. me pooldame äh, seda, et oleks võimalik erinevad juhtimismudelid nagu uuesti sõnastamise ettepanekus ette pandud. komisjon ettepanekus ette nähtud äh, piiritlemine, eraldamine on meie meelest suureks ohuks subsidiaarsuse põhimõttele. nagu me oma muudatusettepanekutes selgitame, siis pooldame seda, et säiliks võima, võimalus integreeritud ettevõteteks sest praegune liberaliseerimise tulemused ei äh, ei näita, et oleks põhjust ettevõtete äh, otsustusvõimalust äh, piirata õigusaktidega. seetõttu ei ole me nõus eelkõige ALDE ja Rahvapartei seisukohaga, mis näeb ette, täielikku eraldamist nende ettevõtete vahel ja mis täiesti välistab selle, et ettevõte võiks säilitada vertikaalselt integreeritud modelli. artiklid seitse A, seitse B, seitse C on komisjon ette näinud nimetatud Hiina müürimudeli ja see ei tooks kaasa suuremat tõhusust ega ka looks lisaväärtust raudteesektorile põhilised põhimõtted on ära toodud direktiivis kaks tuhat kaksteist murd kolmkümmend neli ja neid ei tohiks muuta. ja on oluline ka mainida, et teised saadikud näevad seda sarnaselt, et suurem osa muudatusettepanekuid äh, soovi-, neis soovitakse, et kustutakse osa teksti ettepanekust ja sellise ettepaneku on tulnud mitmetest fraktsioonidest. see näitab, et mitmed teksti aspektid, võib-olla ka kogu tekst on ebavajalikud, nii et me peaksime säilitama praeguse olukorra. ja veel üks märkus, mis puudutab arutelu reguleeriva asutuse üle. minu jaoks on oluline siin selgitada, et eh, sellel asutusel oleks tehniline mandaat ja mitte, ja tal ei tohiks olla eh, liigseid poliitilisi ülesandeid, aitäh. aitäh, proua Vils nüüd härra Mangan regioonide komiteest. Äh, äkki tutvustate meile regioonide komitee seisukohta ja oleks tore, kui te räägiksite kogu paketist korraga. jah, aitäh, härra esimees, aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta äh, tahaksin tervitada kõiki parlamendisaadikuid ja rääkida teile, mida arvab regioonide komitee. me võtsime viimasel täiskogul ühehäälselt vastusega selle kohta otsuse ja see otsus on siin saalis ka välja jagatud. tahaksin kõigepealt meelde tuletada, et ma olin regioonide komitees ainus raportöör siin parlamendis, teil on kuus raportööri Äh, ja ma keskendusin äh, siis sellele, mis meile tunduks äh, kõige kasulikum kohaliku, kohaliku transpordi korraldavate asutuste arvates. meie jaoks on väga oluline, et need kohalikud transpordikorraldajad oleksid esindatud erinevates juhtimistasand, erinevatel juhtimistasanditel, mis puudutab näiteks infrastruktuuri ettevõtjaid et, Äh, siis äh, äh, nad kasutavad ju infrastruktuuri, mis on kohaliku iseloomuga, mida rahastavad kohalikud omavalitsused ja seetõttu oleks täiesti normaalne, et need kohalikud organid oleksid ka infrastruktuuriettevõtte juhatuses esindatud siis ühistranspordikavad, mis meie arvates oleks vahendiks Äh, mis aitaks kaasa liberaliseerimisele, aga samas peaksid oleksime need ka vahendiks, mis äh, äh, edendavad ühisvedusid ja teatud konkreetseid piirkondi, eriti piiriüleseid piirkondi. ja ma näen, millised probleemid võivad siin tekkida, kui me lihtsalt keske, igaüks lihtsalt keskendub oma piirkonnale Äh, mis äh, omavahel aga tegelikult on äh, omavahel seotud nii et, et meil on väga oluline, et meil oleksid head piiriülesed ühendused. loomulikult tahaksime käsitleda ka seda teemat, kuidas hõlbustada siis e-, veoettevõtjate vahetamist ja Äh, ma ei tea, kas me peaksime valima ainult äh, otselepingut või ainult äh, pakkumismenetluse. igatahes ma leian, et valik, valik peaks jääma reguleerivate asutuste pädevusse. reguleerivad asutused peavad esitama arvamuse, kui näiteks kohalikud omavalitsused nõuavad otselepinguid ja loomulikult tuleb paika panna ka selged kvaliteedikriteeriumid ja meie tahame teada, millised on ka need äh, garantiid, äh, mis äh, on seotud siis, kui tegevus ühelt ettevõtjalt teisele üle antakse ja loomulikult on meil ka küsimusi rahastamise osas teatud näiteks piiriülestes regioonides võiks ju veeremi ühendada. ja samuti tahaksin öelda, et mis puudutab nüüd äh, kohalik, ma juba rääkisin äh, kohalike omavalitsuse esindatud, esindatusest äh, aga ma arvan, et nüüd, mis puudutab ettevõtete struktuuri, siis liikmesriigid ise peavad otsustama, kas see struktuur jääb integreerituks või eraldatuks. Äh, igatahes tuleb mõlemal juhul hoolitseda selle eest, et infrastruktuuriettevõtja oleks äärmiselt tugev ja seda me oleme ka oma raportis välja pakkunud ja äh, kohalikud omavalitsused on põhimõtteliselt ju raudteetranspordi peamised äh, kasutajad ja me soovime, et meil oleks tõhus võrgustik ja finantsläbipaistvus. me tahame kulusid kontrolli all hoida ning koostöö infrastruktuuriettevõtjate vahel on meie arvates väga oluline. niimoodi saame arendada piiriüleseid ühendusi, mis on väga paljude piirkondade jaoks olulised ja äh, regioonide komitee oma arvamuses äh, ütleb, et ähm, komisjoni ettepanek pakub tõelisi võimalusi infrastruktuuri ettevõtjatele ja samuti pöörasime tähelepanu ka siis sellele olukorrale, mis parajasti valitseb. me ei tohi hakata siin tekitama uusi takistusi äh, ühendvedude teele Äh, kõikidel tasanditel, nii mikrotasandil äh, kui ka siis laiemal tasandil. äärmiselt oluline on, et me väga selgelt paneksime paika reeglid, aga meile tundub ka, et need, neid reegleid peab kehtestama reguleeriv asutus, kes on tugev, pädev ja sõltumatu. ning meie arvates on see reformi kõige olulisemaks elemendiks Äh, loomulikult see asutus ise ei pane reegleid paika, aga ta peab kontrollima nende reeglite kohaldamist ja ta ei saa seda ülesannet täita, äh, kui ta ei ole tugev, äh, kui tal ei ole rahalisi vahendeid ja suutlikkust. samuti peab see reguleeriv asutus olema sõltuva, sõltumatu. mulle näib, et meil, meie koduriigis näiteks olukord praegu niimoodi ei ole ning loomulikult peab see asutus olema pädev, ta peab suutma Äh, kõige parema võimaliku äh, äh, teabe. niisiis, sellega ma lõpetaksin. meie jaoks on äärmiselt oluline, et me ei kaotaks silmist selle reformi eesmärki, nimelt muuta raudteetransport kodanike jaoks atraktiivsemaks. meil on vaja paremat Äh, õigusliku raamistiku äh, ja äh, mis puudutab seda eraldamist siin, selle, seetõttu me ei ole siin kasunud väga kindlale seisukohale. aga palun võtke siis arvesse oma ettepanekud, koostades ka kohalike omavalitsuste arvamust sest et niimoodi suudame tõesti muuta transpordi, ühiskondliku, ühiskondliku transpordi oma kodanikele atraktiivseks, aitäh! aitäh, härra Manjang. ja ma loodan, et äh, nüüd jõuate oma Alsassi siirduvale rongile ka. nagu te teate, me ise oleme ka harjunud pidevalt äh, Elsassis käima. Äh, kolm saadikut on sõna palunud, härra Kramer, härra Rikki. Ah, härra Frigo ka okay, because then I can give them two minutes for bringing. niisiis, kõik saavad siis kaks minutit ja siis annan sõna ka härra Kraamer, palun. suur tänu raportöörile ja ta ütles, et me peaksime suhtuma pragmaatiliselt, mitte mõtlema nii normatiivselt. ma ütleksin selle peale, et sotsiaalsed õigused on muidugi äh, olulised, aga on selge, kui on kollektiivlepingud olemas, siis sotsiaalset äh, dumpingut ei toimu ja kahekümne esimese, kahekümne ühes äh, liikmesriigis on äh, olemas ka miinimumpalk, nii et seal on sotsiaalsele tumpikule teatud piirid seatud. kuid meil on ka häid äh, näiteid mm, siis kaubavedudest. ma ei tea ühtegi näidet, kus turu avamine kauba transpordile oleks toonud kaasa halbu tagajärgi. sõltumatu reguleeriv asutus on muidugi äärmiselt oluline, ma olen täiesti nõus raportöörile, kes just sõna võttis. Prantsusmaa tegi täpselt vastupidist reguleeriva asutuse eh, sõltumatust vähendati ja see on muidugi vale viis, vale tee. kuid muidugi tuleb ka jälgida rahavoogusid ja sellepärast on ka oluline, et äh, ei kasutataks äh, neid äh, rahavoogseid sissetulekuid selleks, et mõni bussifirma ostaks transpordivahend, vaid see raha peaks ka õigesse kohta jõudma. ja nüüd lõpetuseks veel öeldi, et peab toimuma vertikaalne integreerumine. kui see, seda teha, siis me peame ütlema hüvasti Euroopale, sest see ei ole võimalik ei ole ei ole võimalik, et või näiteks Saksamaa ja Hollandi vahel on, sõidab rong ja see on täiesti võimalik. ja meie, meie soovime, et oleks infrastruktuur ja äh, raudteeveod eraldatud. härra Rike kaheks minutiks, kõigepealt tahaksin tänada Saidi raporti eest, see on hästi tasakaalustatud raport Äh, tuleksin tagasi paari asja juurde, nimelt äh, äh, mina olen kaitsnud seda täiesti eraldatud struk-, ettevõtte struktuuri. ma tahaksin öelda, et kui suured raudtee-ettevõtjad näiteks Prantsusmaal ja Saksamaal äh, Äh, soovivad äh, integreeritud mudelit, siis sellepärast, et sellel mudelil on konkurentsieelised äh, ja see on loomulikult kahjulik teistele ettevõtjatele. ma tahaksin, et kõik reformid tagaksid siiski võrdse juurdepääsu infrastruktuurile ja ja kui meil on selline integreeritud ettevõtte struktuur, siis see loomulikult äh, kohe äh, töötab vastu sellele eesmärgile, nii et, et mina toetan seda täielikku eraldamist, äh, mille me peaksime ka neljanda raudteepaketiga saavutama ja veel üks asi, millel tahaksin pea, peatuda nimelt, äh, et selles äh, integreerimise puhul tekib oht, et meil tekivad äh, turgu valitsevad ettevõtjad, kes hakkavad oma poliitikat peale suruma. nii et, et kui me siin hakkame nii et, et seda peame infosüsteemide puhul, IT-süsteemide puhul arvust, arvestama ka Äh, ja ma arvan, et see raport äh, on tõesti väga tasakaalustatud, äh, ühelt poolt arvestatakse siis juurdepääsuga ja pakkumismenetlustega ja ja arvestatakse ka sellega, et raudteeettevõtjad on tõesti väga erineva struktuuriga. härra Ertuk, palun. suur tänu, esimees, ka mina kõigepealt tänaksin raportööri tema töö eest tegemist ei olnud lihtsa tööga ja tegemist on kohati ka päris emotsionaalse teemaga. meie üldine seisukoht peaks olema, et meil on vaja tasakaalustatud lähenemisviisi selle arutelu juures, kas infrastruktuur ja raudteeveod tuleks eraldada. ma arvan, et endiselt ei ole põhjust radikaalselt eraldada võrk ja veod. ma arvan, et vähemalt osaliselt tuleb praegune süsteem säilitada me oleme juba sellest, äh, selle menetluse põhimõtteliselt läbi teinud kõigest poolteist aastat tagasi uuesti sõnastamisel oli ju meie ülesandeks Euroopa Liiduna, et me tugevdaksime reguleerivaid asutusi. ja ka mis puudutab äh, rahavooge, on ju selge, et ei tohi olla võimalust kuritarvitada raha, kuid uuesti sõnastamisel me suutsime läbi suruda reguleeriva asutuse tugevdamise ja äh, ka mis puudutab ähm, läbipaistvust, siis me jõudsime üsna kaugele, kuid paraku komisjon ei suutnud ära oodata, kuni see seadus võetakse üle liikmesriikides, nüüd on meil neljas raudteepakett. ja ma tõesti apelleeriksin sellele, et selles olulises arutelus ei jääks olulised dokumendid, eriti tehnilised dokumendid kõrvale. ma olen arvamusel, et kui me siin edasi ei jõua, siis me peaksime kõigepealt äh, jätma need dokumendid kõrvale ja arutlema tehniliste dokumentide üle. lubage mul ka öelda, et me peaksime siin Brüsselis tõesti ka jälgima, et lähimuspõhimõte, mõtet järgitaks on üsna palju nördimust, mis ei ole võib-olla otseselt sellega seotud, aga kui me vaatame, kuidas mõnedes liikmesriikides parempoolsete parteide toetus äh, tõuseb, siis me ei tohi seda tähelepanuta jätta, nii et mina arvan, et me peaksime kõigepealt rääkima tehnilistest dokumentidest, aitäh. aitäh ja tervitaksin külastajate gruppi Austriast. seekord on tegemist härra Birkeri külalistega, tere tulemast. ja istuge sinna, kus on need rohelised sildid, istuge asendusliikmete kohtadele, siinpool on neid ka tühje kohti kui saadikud tulevad, eh, siis mina vastutan. aga eh, on tõesti naeruväärne, et külastajad peavad seisma, kui saalis on tühjad kohad. ja härra Kiigolt järg-. ega mina olen eh, Saidiga nõus me peame eelkõige parandama raudteetranspordi kvaliteeti reisijate jaoks ning vältima kuritarvitamisi töösuhete vallas. Pole kahtlust, et äh, turu täiendav avamine äh, võimaldab meil saavutada need eesmärgid, mis me oleme endale seadnud. ma arvan, et me peaksime selliseid protsesse toetama aga samas tuleb neid protsesse ka rohkem jälgida. ma olen nõus äh, regioonide komitee esindaja sõnavõtuga. me peame suurendama komisjoni volitusi, kui me soovime, et meil oleks tõesti siin Euroopa ülene süsteem, mis seda nime ka vääriks Eh, turu täielik avamine ei ole eh, eesmärk iseenesest, see on väga keeruline protsess, mis on seotud paljude teiste asjadega. Eh, tegemist on, nagu ma ütlesin, väga keerulise protsessiga ning kui meil on selline süsteem, mida korralikult ei jälgita, Äh, siis äh, võib äh, meil välja kujutada lihtsalt monopoolne seisukord, kus meil on üks järelevalveorgan, üks teenusepakkuja ja nõnda edasi ja see ei ole hea ja ära pani olnud kaheks minutiks. aitäh, esimees, kallid kolleegid. tuletage meelde, millest me oleme viimasel ajal kõnelenud. tegemist on eelkõige poliitilise aruteluga ja me räägime poliitilises kontekstis, kui me räägime näiteks rongipersonalist ja, ja kõigest, kõigist neist, kes sellest raudteepoliitikast kasu saavad. tihtipeale ma kuulen näiteks ka parlamendi kolleegide suust, et et tihtipeale on te tegemist tehnokraatliku lähenemisega ja ma pean ütlema, et Eh, see mudel, mille kohaselt eh, infrastruktuuri ettevõtjad eh, osutavad ka raudteeveoteenuseid, oleks minu arvates tõhusam kui nende eraldamine. ei ole mitte ühtki tõendeid, mis näitavad, et see täielik eraldamine, kallis kolleeg Rikki, oleks parim mudel, mis puudutab tõhusust, majanduslikkust ja konkurentsivõimet Eh, pigem eh, häirib selline eraldamine eh, nende ettevõtete tööd. me oleme seda juba näinud näiteks Ühendkuningriigi või madalmaade puhul. meil on vaja hoopis tõhustatud koostööd infrastruktuuri ettevõtjate vahel ma arvan, et see Euroopa Komisjoni lõppeesmärk, mis on siis eh, eh, infrastruktuuri ettevõtjate ja veoteenuse ettevõtjate eraldamine, ei ole majanduslikust ja sotsiaalsest eh, aspektist mõttekas ja me peame asjad selgelt välja ütlema. ja ma arvan, et praegu on meil selleks võimalus. ja ma arvan, et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 Äh, jah, ma olen nii tähelepandamatu, nii et võib juhtuda, et ei panegi tähele, kui ma sõna soovin. aga nüüd teema juurde, me räägime juba kuus aastat sellest, kuidas raudteeveosektorit parandada, me muudkui parandame midagi, aga äh, transpordimahud üha vähenevad. ja kui vaatame neid raudteid, kus äh, kaubaveod ja reisijate vedu ja infrastruktuuri eraldamine on äh, õnnestunud, siis äh, tegelikult äh, mahud vähenevad. nii et tulemus pärast kahteist aastat näeb üsna nukker välja. turu avamine on hea aga see peab olema seotud teatava läbilaskevõimega. Tšehhi Vabariigis ei ole mõnedel liinidel, marsruutidel ei ole piisavalt läbilaskevõimet. nii transpordi või nii kaubaveo kui reisijate veo puhul. ja siin tuleb arvesse võtta seda läbilaskevõime, kuidas seda siis tulevikus äh, lahendada? võib-olla parem haldamine raudteesektoris, see on, see võib olla vaieldav, aga oluline on igal juhul, et raudteevõrk jääks alles. meil on kolmteist äh, oblastit, kus äh, on äh, raudtee infrastruktuur veidi erinev. ja selles on, äh, seisneb probleem. ja äh, neid, neid probleeme nii ei lahenda. ja nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni esindaja tahaksin tänada raportööri selle raporti eest ja nende muudatusettepanekute eest. Äh, mis puudutavad äh, direktiivi, millega luuakse Euroopa ühtne raudteepiirkond. Äh, läbirääkimiste ajal parlament, nõukogu ja komisjon leppisid kokku, et see ümbersõnastamine on väga oluline, aga tööd tuleb turu avamise ja juhtimise suunal veel jätkata ja seda see meie praegune ettepanek siis kõike puudutabki me ei räägi siin ettepanekus mitte ettevõtjatele eraldamisest, me räägime sellest, kuidas äh, infrastruktuuriettevõtjad saaksid tegutseda tõhusamalt, me jagasime teile välja ka brošüüri, kus seda teemat käsitletakse. näidat-, näitamaks, et see tõhus äh, infrastruktuuriettevõtja ei sünni mitte ainult läbi selle ettepaneku, väga palju tuleb teha ka riiklikul tasandil äh, aga komisjoni ettepanek eesmärk on just nimelt tugevdada äh, infrastruktuuri ettevõtja rolli integreeritud äh, ja avatud raudteesüsteemi arendamisel äh, me oleme siin välja pakkunud infrastruktuuriettevõtjate võrgustiku. kui vaadata muudas-, muudatusettepanekuid, siis siin komisjonis seda võrgustikku toetatakse. loomulikult Äh, me peame arvestama siin kõige, kõige puhul kasutaja vajadustega, aga meil on vaja tõesti sellist infrastruktuuri ettevõtjat, kes tõesti vastutaks kõigi infrastruktuuri elementide eest ja üks komisjoni ettepanek, mida minu arvates ka raportöör toetab, on me, et me laiendame nende ülesannete ulatust, mida infrastruktuuri ettevõtja täidab, hoolitsemaks selle eest, et ta tõesti suudaks tagada tõhusa äh, teenuse ning äh, äh, loomulikult äh, infrastruktuuri ettevõtja peab olema sõltumatu ja ma rõhutan, täiesti sõltumatu. ja selline sõltumatus on eraldatud struktuuri puhul lihtsam, aga kom-, komisjoni ettepanekust äh, Äh, lähtub, et selline sõltumatus on võimalik ka vertikaalselt integreeritud struktuuris ja me lähtume siin oma ettepanekus kainest äh, mõistusest, me vaatame rahavoogusid, et äh, riigi raha ei läheks konkurentsi alla käivatesse tegevustesse ja siin on väga oluline, et reguleerijad tõhusalt tegutseksid ning meie ettepanek äh, siis peaks aitama neil äh, seda sektorit ka reguleerida. erinevad sätted, äh, mis puudutavad nõndanimetatud Hiina müüre, on samuti väga mõistlikud. me vaatame, kes otsuseid langetab ja et need otsused langetatakse siis ühe või teise struktuuri raames ja, ja kas, ja et nad ei saa, jagaks omavahel sellist tundlikku ärialast infot. aga ma ütlesin, et selline sõltumatus on võimalik ka vertikaalselt integreeritud struktuuri puhul, aga äh, väga paljud muudatusettepanekud, mis esitati ja mille eesmärk on näiteks kuts-, kustutada need sätted, mis äh, komisjoni ettepanekus on, kui need läbi lähevad, siis me oleksime tagasi selle vana integreeritud struktuuri juures äh, ning see põhimõtteliselt tähendab, et et äh, valdusettevõtjad ja, ja veoteenuse ettevõtjad äh, ise haldavad teatud määral oma infrastruktuuri, edendavad seda, aga, aga siis ei suuda me tagada, et seda infrastruktuuri tagata, äh, arendatakse kõigi raudteeveoettevõtete huvides veel üks oluline aspekt meie ettepaneku juures on see, kuidas leida kohane tasakaal turu juurdepääsu ja avaliku teenindamise kohustuse vahel. Äh, Kruši äh, raporti arutelu juures me tuleme selle teema juurde tagasi, aga kui äh, vaadata seda tasakaalu Äh, siis kõige olulisem on siin äh, vaadata, kuidas konkurents äh, raudteesüsteemi sisse viia, sest paljudes riikides seda teenust osutavad endiselt monopolid ja kuidas reguleerida kõike reisijate huvides, samas kaitsta ka töötajate huvisid ja suurendada samas raudteede tegevust. Mm, ma arvan, et nende kahe raporti vahel tuleb leida tõesti tasakaal Äh, me peame tagama turu juurdepääsu ja igasugused piirangud äh, turule juurdepääsuks peavad olema võimalikult vähesed. ja kõik äh, sõltub loomulikult sellest, mida parlamendi avaliku teenindamise kohustuse koha pealt otsustab. aitäh ja nüüd annan sõna härra Krossile Äh, tema raport puudutab äh, avaliku teeninduse kohustuse määrust ja Mathieu, palun. jah, suur tänu, esimees. ma ei taha nüüd teha üldist sissejuhatust kogu dokumendile. meie jaoks on eelduseks, et me ta-, peaksime parandama seda, mis praegu ei toimi, aga me ei tohiks hävitada seda, mis praegu juba toimib. nüüd äh, tõhusus äh, oleneb ka liikmesriikide ja piirkondade võimekusest ja muidugi äh, mis puudutab äh, konkurentsi, siis avalik rahustus, rahastus võib seda muidugi moonutada, nii et siin on oluline äh, väga oluline ka läbipaistvus. ma tänan kolleegi muudatusettepanekute eest, kokku neid kakssada kaheksakümmend kolm. ja me ähm, ja ma püüan alati leida lahendusi, et mitte lihtsalt tagasi lükata muudatusettepanekuid. olulised teemad olid siis äh, äh, piirkondliku asutuse definitsioon juba rääkisime sellest ja ma pean ütlema, et minu jaoks, ma ise olen pärit Ilvesesse piirkonnast, on oluline, et need definitsioonid oleks sõnastatud nii, et see, mis juba praegu toimib, seda ei takistataks. nüüd mm, seal, kus on juttu võrguefektidest, siis neid peaks paremini lahti seletama. nüüd siin on, äh, mis, mis puudutab äh, piiriülest transporti, siis ma ei tea, kas seda on vaja niivõrd põhjalikult selgitada, üks kolleeg rääkis siin ka äh, ühendvedudest, aga jällegi tuleb vaadata, et siin ei tekiks konflikti praeguse olukorraga, oluline on, et huvitatud rühma, rühmi ka kaasataks. mis puudutab avalik kui teenuse pakkumise mahtu ulatus, siis ma arvan, et me peame siin leidma hea tasakaalu. meil peaks olema siin üldine reegel, mida siis peaks kohandama vastavalt iga liikmesriigi vajadustele. ma arvan, et sellised võimalused on olemas. nüüd, mis puudutab sotsiaalseid küsimusi, siis äh, nägin, et siin on huvitav äh, Äh, kokkulepet CDF-i ja TF-i e vahel ja ma arvan, et äh, siin on võimalik äh, leida head vastastikused kokkulepped, ma olen väga vastastikulise poolt et ei tekiks siin monopoli ja see on me, minu meelest see oluline arutelu, mida me peame pidama Euroopas ka mis puudutab äh, kolmandaid äh, riike, et oleks võimalused, aga poleks kohustust. nüüd artikli viis lõige kuus äh, kustutati ja seal toodi teised küsimused sisse. minu jaoks on siin oluline see, et hankemeetodid peaksid tagama tõhususe. ja me peame selle, mis, mis on parem meetod et kui üks äh, hanke äh, meetod toob äh, kaasa teatud eeliseid, siis, siis peaks seda kasutama, mina olen eriti otsepakkumiste poolt. ja ma, mis puudutab siin konkreetseid rahasummasid, siis ma arvan, et me leiame siin kesktee ja lõpetuseks nüüd üleminekuperiood, see oleneb sellest, mis on liikmesriikidele võimalik, kas nad saavad üle minna ühelt hankemeetodilt äh, teistele. nüüd järgmisel nädalal toimub variraportööridega äh, kohtumine ja siis äh, püüame ka välja töötada kompromissid, suur tänu. kolm minutit suur tänu, esimees, suur tänu, raportöör ja head kolleegid, ma äh, esindan siin äh, kolleegi variraportööri, kes, kes tänab äh, eelkõige konstruktiivse koostöö eest. E, kuid härra Liberatski, mu kolleeg, äh, ta väljendab kahetsust selle üle, et äh, Nele, nende üle neljasaja muudatusettepanekut tõlge poola keelde jõudis temani alles eelmisel neljapäeval, et tal ei olnud võimalik äh, nii kiirelt see kahesaja kolmekümne kaheksa leheküljelist dokumenti läbi lugeda ja analüüsida, nii et äh, praegu siis saab ta ainult väga esialgse ülevaate anda, oma esimese mulje. esimene mulje on see, et on üsna palju äh, tekstisi kustutatud, mõnedes muudatusettepanekutes tõsteti neid otsangmäärasid niivõrd kõrgele, et see viib absurdini, nii et ei ole mõtet praegu seda Äh, määrust kolmteist seitsekümmend veel kiiruga läbi suruda. Need muudatusettepanekuid ähm, on palju, nad on väga erinevad ja see näitab, et äh, on suur huvi siin ümbersõnastamise vastu. ja küsimus on selles, kas on võimalik kuni kahekümne kuuendal novembril hääletada, leida kompromissid ja teiseks, kas äh, komisjoni ettepaneku tuum jääb alles. kui me, kui see eelnõu jõuab ähm, täiskogule, siis äh, suurem osa saadikutest äh, transpordikomisjonis on äh, teistsugune arusaam asjast. lisaks reisijate veo liberaliseerimisele on väga olulised ka sotsiaalsed küsimused kui ei ole võimalik kolmteist seitsekümmend kahe tuhande seitsmendast aastast ka, mis puudutab töötajate õigusi ja äh, töötajate üleviimist, kui neid sätteid ei ole võimalik parandada, siis äh, võib-olla peaks komisjoni ettepaneku täielikult tagasi lükkama arvestades, et aega on vähe, tuleks keskenduda olulistele aspektidele, nii et eelkõige tehniliste dokumentidele nendes raudteepaketis, aitäh! Thank you very much, Mr President! järgmine kõneleja. E, suur tänu, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda raportööri selle töö eest, mida ta on teinud ja koostöö eest ja ma ootan huviga äh, järgmise ko nädala koosolekul Strasbourgis. lugupeetud kolleegid, ma arvan, meil kõikidel on sama eh, eesmärk, me tahame parandada teenuse pakkumist oma eh, kodanikele, sest eh, kahjuks teenused lähevad kehvemaks ja rongid jäävad hiljaks. meie ja meil on võimalus praegu tegutseda ja avada turg niipea kui võimalik ja sellepärast Äh, meil on hea meel äh, komisjoni ettepaneku äh, üle, et määrus, mis puudutab määrust kolmteist seitsekümmend kaks tuhat seitse, meile meeldib see, et viiakse sisse kohustuslik hankemenetlus. raportöör on leidnud hea tasakaalu muutust, vajalike muutuste ja ülemineku aja vahel meie arvates peaksid need muutused eh, eh, jõustuma niipea kui võimalik, et otselepingud jääksid ainult erakorralisteks olukordadeks, et toimuksid hankekonkursid. kõik eh, oluline on ka, kui pikaks ajaks lepingud sõlmitakse ja muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üheksa paluvad seda, et oleks viieaastased lepingud üleminekuperioodil, mis me loodame, oleks nii lühike kui võimalik, kutsun ma üles raportööri ja kolleege, et vaadake minu rap-, muudatusettepaneku kolmsada kakskümmend üheksa, kus räägitakse regulatiivorgani tööst. just nimelt öö, äh, otselepingud Eh, peaksid olema suunat-, selle üle peaksid otsustama eh, regulatiivorganid. Eh, prioriteet siinjuures peaks olema just nimelt kvaliteet vastastikus kolma, kolmandate maadega, see ei peaks olema ainult teema, mida ka tegeleb härra Seele. meil peaks olema kõikide ettevõtjate jaoks ähm, äh, võrdsed konkurentsitingimused. suur tänu ning ma loodan, et te saate ka mõned minu mõtted võtta arvesse. suur tänu, härra Tremosa. ja nüüd härra Zaribi kolmeks minutiks roheliste nimel. aitäh, esimees, kallid kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada Mathieu Grossi, meie raportööri Äh, selle eest, et ta on olnud niivõrd avatud ja on valmis olnud kõiki ära kuulama sellises keerulises ja tehnilises teemas, mis on ka poliitiline teema. tahaksin kiiresti meelde tuletada, millised eesmärgid meie ees seisavad. Äh, me soovime äh, parandada raudteetransporditeenuseid Euroopas, me tahame parandada kvaliteeti, samas säilitada turvalisuse, mis meie kõigi jaoks niivõrd oluline on me peame arvestama ka sotsiaalsete tingimusteta, ma tean, et on esitatud eh, terve reda, rida ettepanekuid sellega seoses. härra esimees, kõneleksin ühest teemast, mis eh, minu arvates eh, on liikumas õiges suunas, nimelt sotsiaalsed küsimused, mis minu jaoks on äärmiselt olulised. me peame Äh, arvestama sellega, mis äh, saab äh, personalist, kui näiteks ettevõte läheb ühelt operaatorilt teise valdusesse. me peame siin arvestama ka lähimuspõhimõttega ettevõtjad peavad kinni pidama sotsiaalsetest standarditest, see on minu jaoks äärmiselt oluline. Äh, mulle näib, et edusamme on saavutatud ka pädevate kohalike organite defineerimisel äh, äh, ning need olid olulisel kohal komisjoni ettepanekus ja näib, et meil on soov tulla tagasi selle esialgse definitsiooni juurde ning pidada siis dialoogi nende kohalikul tasandil transpordikorraldajatega Äh, raportöör on siin teinud ettepaneku ja on ka terve rida muid muudatusettepanekuid, mis viitavad sellele, et me tahame säilitada sellise strateegilise nägevuse ja nüüd peatuksin ka mõningatel tõketel, kõigepealt vastastikususe küsimus, mis siin on täna tõstatunud ja siin tuleks äh, asju natukene täiustada. kolmandate riikidega vastastikusus äh, tekib, äh, tekitab probleeme, ma olen ma olen nõus sellega, et meil on vastastikusus kolmandate riikide pädevate asutustega, aga ma arvan, et muud me täna, täna saavutada ei saa ja ähm, härra Grosch on pakkunud välja siin tähtajaks aasta kaks tuhat üheksateist, mina olen sellega nõus äh, ja äh, meil on vaja selline keskpikk lähenemine ka välja töötada, mis ühelt poolt arvestab komisjoni pakutud tähtaegadega, teiselt poolt raportööri tähtaegadega ja ma näen, et esimees tahab, et ma lõpetaksin ja juhiksin tähelepanu muudatusettepanekule kolmsada viisteist, kus ma pakun äh, välja äh, sellise ettepaneku, mis arvestab nii tehniliste kui ka reaalsete võimalustega, aitäh. Äh, härra Siile, palun kolm minutit sākt ar, ar to, ka es pat gribētu pateikties Groškungam par labi uzsākto darbu. tahaksin kõigepealt eh, tänada mm, härra Matjo Groši, kes on oma tööd väga hästi teinud, ta on olnud väga mm, organiseeritult tegutsenud ja viinud teema edasi. lõpp, loodetavasti jõuame ka õnnelikult lõpule. kõigepealt tahaksin öelda, et, et eh, on teatud side nende raportitega, mida me oleme juba arutanud, me peame arvestama sünergiat, kui turg avaneb. samal ajal aga me peame säilitama Eh, avaliku teenuse pakkuja kohustused ja vastutuse. ma olen tõepoolest nõus härra Krossiga, eh, et on maadel erinev suurus, ta toob näiteks Prantsusmaa ja Luksemburgi, tõepoolest nad on väga erinevad, aga Euroopa Liidus on kõik maad erineva suurusega, on ka perifeersed riigid ja eh, tuleb mõelda nende raudtee integreerimisele teiste riikide raudtee teiega, aga mina eh, kuulun liberaalide hulka ja kuni ja mulle tundub, et see aeg aastani kaks tuhat kakskümmend üheksa on liiga pikk, ma arvan, et me peaksime ikkagi jääma komisjoni ettepaneku juurde, mis toob aasta kaks tuhat üheksateist siia sisse. mis puudutab nüüd vastastikuse põhimõtet Euroopa Liidus, siis minul tekivad selles osas kõhklused, eriti kui ma kuulen turuekspertide sõnavõtte. kui Euroopa Liidus me püüame teatud operaatorid kõrvale tõugata, kes tulevad kolmandatest maadest ja kui me ei luba äh, suuri erategijaid äh, oma turule Eh, vabandust, minna kolmandatesse riikidesse, siis paistab, et me ei usu oma eh, õigusaktidesse, kui me tõepoolest tahame, et meil oleksid harmoneeritud eh, harmoneeritud õigusaktid, siis me ei tohiks kuidagi sandistada Eh, konkurentsipõhimõtted, olgem siis väga ausad, eh, kui me niisuguse tee jalge alla võtame. kolmas asi on see, millised on suhted Euroopa Liitude vahel ja kolmandate riikide vahel, kui jutt on vastastikusest. liberaalid toetavad seda mõtet, aga kui me oma Euroopa Liidu turgu ei kaitse, kui me kui me ei saa samasuguseid vastastikuseisu, vastastikususe põhimõtteid kolmandatest riikidest, siis me jääme kaotajaks. üks asi, äh, mida me peame arvestama vastastikuse puhul, on siis Euroopa Liidu riigid ja siis kolmandad maad. nüüd proua Vils, kolma, äh, kolm minutit. jah, suur tänu kõigepealt härra Kraameri sõnavõtu juurde ma küsiksin, et kes tahab saada miinim-, miinimumpalka täistöö äh, äh, täistöökoha puhul. nii et äh, meil on vaja teatud miinimumstandardeid ka raudteesektoris ja meil on vaja ka alampiiri. meie fraktsioon on ETSR-i ettepaneku suhtes kriitiline, esimene üleminekufaas ei ole veel lõppenud ja al-, juba perioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kohta peavad liikmesriigid esitama aruande ja me leiame, et äh, määruse muutmine on veel liiga veel liiga varane ja sellepärast olen ka muudatusettepaneku esitanud, äh, mida toetavad äh, ka et Serri kolleegid kui ilmselt teistel põhjustel kui mina. me oleme esitanud ka veel teisi muudatusettepanekuid ja oleme osalenud arutelus sisuliselt. meil oli eelkõige oluline see, et Lissaboni lepingu protokolliga kakskümmend kuus tagatud äh, vastutava asutuse valimisõigus, mis puudutab ähm, organisatsiooni vormi, see peab alles jääma, sest muidu vähendatakse piirkondade mm, iseseisvust. ja eh, see ohustab ka piirkondliku transpordi läbipaistvust ja tõhusust, sest äh, pakkumise puhul valitakse kõige odavam, mitte kõige parem lahendus ja selle tagajärjeks on sotsiaalne dumping. sellepärast on oluline, et artikli viis lõige kuus äh, määrusest kolmteist seitsekümmend kaks tuhat seitse, et see säiliks, sest see jätab liikmesriikidele piisava mänguruumi, õnneks näi-, näevad seda või on sellel arvamusel ka teised saadikud, nagu muudatusettepanekud näitavad. sotsiaalstandardid mängivad minu fraktsioonile väga olulist rolli, sellepärast oleme esitanud ka vastavad muudatusettepanekud. me oleme kindlalt seda meelt, et piisav sotsiaalne kaitse on eelduseks äh, reisijate veo pakkumisele raudteeveosektoris. ja see peab äh, kehtima ka hanke või pakkumismenetlustes. peavad olema kindlustatud, peavad äh, olema tagatud sotsiaalsed standardid, äh, piisavad palgad. aitäh! suur tänu! praegusel hetkel on mul kuus kõnelejat nimekirjas. nüüd on juba seitse, kui härra Kulitšik siia juurde lisada. nüüd me paneme nimekirja kinni ma tean, et te räägite härra Liberatski nimel, nüüd ma annan härra äh, Al-Kadrui, Kantšan ja nii edasi ja nii edasi. iga kõneleja saab kaks minutit kõneleja, kõneaega. härra Al-Kadrui, kaks minutit. suur tänu. mina tahaksin tänada ka raportööri härra Grossi. ma arvan, et me istume ikkagi üsna kaua aega koos veel sellepärast et meie raportid on väga sarnased. ja nüüd äh, räägin nendest muudatusettepanekutest, millega mina välja tulin. mulle tundub, oluline on mõelda just nimelt sotsiaalküsimustele selleks, et äh, seda aspekti tugevdada. näiteks transpordiplaanide koostamisel tuleb arvestada ka sotsiaalseid standardeid ja kollektiivlepinguid, mis antud hetkel kehtivad, neid tuleb samamoodi arvestada. see on üks asi, mida me unustada ei tohi. kui eh, avaliku teenuse eh, kohustuse alusel ehitatakse, eh, esi-, pakutakse teenuseid, siis ka seal tuleb säilitada sotsiaalstandardeid. mis puud-, puuduv eh, nüüd otselepinguid ja siis pakkumismenetlust, siis ma arvan, et me peaksime siin olema paindlikumad, me peaksime selle süsteemi paremini eh, paika panema, ikkagi on vaja arvestada ka seda, milline on eh, riikides olukord tuleb ikkagi vaadata, milline vahe on riikides, kus on võib-olla kümme või kümme miljonit rongikilomeetrit ning tuleb vaadata ka, milline on reisijate üldarv. siis on võimalik luua tugev võrgustik, sidus võrgustik ning see hõlmaks suurema osa territooriumist. praeguseks hetkeks kõik. nii et ma tahtsin puudutada vastastikust ja otselepinguid härra Rikei, kaks minutit. aitäh, esimees. Äh, tahaksin tänada Mathieu Grossi. Äh, äh, kolleeg on teinud ära suurepärase töö. mind huvitas väga regioonide komitee raport, kus rõhutati väga olulist asja, nimelt nendes transpordikavades tuleb leida tasakaal nende meetmete vahel, niimoodi saame väga selgelt paika panna nii transpordi eesmärgid või nagu ütles ka Said, tuua sisse sotsiaalsed normid, keskkonnanormid ja veel mitmed muud normid sest et transpordi kontekstis on see äärmiselt oluline Äh, teine asi, äh, mis puudutab neid mahte avaliku teenistuse kohustuse vahel ja otselepingute vahel. jah, äh, riigid on tõesti väga erinevad, on Saksamaa ja Luksemburgi vahel näiteks erinevused ja me peame lähtuma siin sellest riiklikust ja regionaalsest künnisest minu arvates oleks see üsna hea lähtepunkt ja see võimaldaks meil asju palju paremini korraldada ma arvan, et me oleme siin jätnud lihtsalt võimaluse ära kasutamata, eh, sest praegused künnised meil lihtsalt eh, tekitavad probleeme. mis puudutab nüüd tähtaegu, eh, siis ütleksin raportöörile, et kaks tuhat kakskümmend üheksa on liiga kaugel ja võib-olla tuleks leida kompromiss kahe tuhande üheksateistkümne ja kahe tuhande kahekümne üheksa vahel ja viimane asi mis puudutab vastastikusust, mina eh, kas see on kooskõlas aluslepingute vaimuga ja kõigi ühisturualaste eh, direktiividega. Eh, minu arvates komisjon oma tarkuses on selle probleemiga arvestanud, aga mulle tundub, et siin ei ole asjad veel kõik päris selged, aitäh. härra Kotšan, kaks minutit, palun. suur tänu, aitäh ka härra Krossile. väga palju on ära tehtud. aga nüüd lühidalt. nimetaksin viit punkti. kõigepealt majandustasakaal, mille me peame saavutama. turu avanemise ja avaliku teenistuse kohustuse vahel see on esimene asi, mida me peame tegema. teine, sisemine ja välimine vastastikusus. liikmesriigid peavad selle asja ära lahendama, sellepärast et erinevates liikmesriikides on erinevad tingimused ja nemad peavad midagi tegema. muidu me ei jõua sinna, kuhu me minna tahame. ma, mina eh, eelistan hankemenetlust, nüüd eh, kuupäevad ja e, künnised, ma arvan, et aeg on oluline. ja kui asjad jäävad ebakindlaks ja kõik venib, siis me ei saavuta oma eesmärke. ma arvan, et me peaksime tsentra-, tsentraliseerima ja lihtsustama ettevõtete sertifitseerimist. see puudutab ka veeremit see tähendab, et meil on vaja kõrg-, eh, head regulaatorit. nüüd härra Peeni on kaks minutit. suur tänu, suur tänu, härra Kross. minule teeb ikka muret need muudatusettepanekud, mis tulevad välja aastaga kaks tuhat kakskümmend üheksa, sellepärast et see, siis me jõuame kusagile alles järgmise põlvkonna aja, ajal ma arvan, et ikka kaks tuhat üheksateist peaks olema see aeg, kui protsess algab. mis nüüd puudutab avaliku teenistuse kohustust, milline on see maksimum eh,, äh, maksimumkulu äh, selle puhul, igatahes minule meeldib selle puhul härra Alga Draavi äh, ettepanek ma, mis puudutab lahtisidumist, võib-olla me saaksime sellest lähtuda see, mis, millega komisjon on välja tulnud, on üsna, üsna karm ja võib-olla me peaksime mõtlema pigem piirkondlikumalt. mõned liikmesriigid muidu tunnuvad, et, et need künnisväärtused on kas liiga suured või liiga väikesed eh, nende jaoks. ja ma arvan, et eh, me peaksime minema edasi teistmoodi ning ma arvan, et künniseid me peaksime arutama edaspidigi. mis nüüd puudutab ähm, otselepinguid või hankeid, siis ütleksin nii, et äh, hanked annavad äh, pädevale asutusele üsna palju paindlikkust ning äh, hanked võivad olla ka väga erinevad nii struktuurilt kui oma mahult nii et ärge kartke, kui me läheme hanketeed peaaegu täielikult ning me töö, ma tõepoolest arvan, et otselepingud peaksid olema piiratud mahuga ja nüüd härra Siilega olen ma nõus vastastikuse osas, aitäh. härra Düran, kaks minutit. president Äh, esimees, äh, tahaksin tänada Mathieu Grossi, ta alustas oma sõnavõtuga, öeldes, et me peaks hävitama seda, mis toimib. Äh, ja sellega seoses on meie variraportöör esitanud ka muudatusettepaneku. me üritame kasutada konkurentsi selleks, et raudteed tõhusamaks muutu, aga mulle tundub, et see killustamine Äh, mida äh, on soodustanud väga erinevad seadused, erinevad künnised, tekitavad lõpuks väga kaootilise olukorra, olgu siis äh, tegemist võrgustikega, mis puudutavad kogu riiki või teatud konkreetseid marsruute nii et, et ma arvan, et see pakkumismenetlus ja see suur pauk, mis sellega kaasneb, siin me pakuksime välja Äh, ettepaneku, mis puudut-, keskenduks äh, konk-, äh, konkurentsi just nimelt juhtimise tasandil ja seal ei ole meil vaja, sellisel juhul meil ei ole vaja hakata ettevõtteid väikesteks tükkideks lammutama niisiis äh, me pakuksime välja sellise süsteemi, mis ei äh, tekitaks killustamist ja ei seaks äh, võrgustike ohtu, aitäh! suur tänu, härra Kraamer, kaks minutit. kõigepealt tahaksin viidata uuesti sellele, et ei ole vastu võetav, et tuleb kolmsada muudatusettepanekut ja me saame ainult neli päeva ette need oma keeles äh, ja sellepärast ma leian, et ähm, me peaksime ikkagi vähemalt nädal aega ette saama need muudatusettepanekud oma emakeeles sest äh, me teame, et äh, nõukogu komisjon võtab endale aega, ei ole mingit probleemi, aga me, meil on ju ka vaja aega oma aruteludeks. teiseks, meil on praegu probleem, mille me peame lahendama ja me ütleme, et me peame selle lahendama kahe tuhande kahekümne üheksandaks aastaks see, seda ei saa ju tõsiselt võtta. me ei saa võtta viisteist aastat endale aega probleemi lahendamiseks. mis puudutab vastastikust ja otselepingut, siis ma ei taha üldse öelda, et see sõltub suurusest või kilomeetrite arvust, see on põhimõte, muidugi ei ole äh, mõistetav, et Jaapani firmad tegutsevad Euroopa turul, kui meie ettevõtted seal ei tegutse. aga samas, kui RTB saab äh, kodus otselepingu ja siis äh, Roomas või Thessalonikis äh, osaleb hankes. kui kui, kui siis ettevõte saab äh, kodus otselepingu, seda ka toetatakse riiklikult ja siis on tal ju liht-, lihtne pak-, ka äh, teistes riikides odavamalt äh, osaleda hangetel, see on diskrimineerimine. ja see moonutab konkurentsi ja sellepärast olen ma äärmiselt suur vastastikuse pooldaja. muidugi on äh, kollektiivlepingutega määratud palgateist erinevad äh, miinimumpalgast, aga sellegipoolest äh, me ei ole nii rikkad, et osta odavaid asju. odav ei ole alati kõige parem variant. üks, üks ingliskeelne sentents ähm, esimehele selle kohta, et ähm, odav, odavast, odav äh, ei ole alati kõige parem ja ma olen seda ise kogenud. Ehm, Tšehhi Vabariigis äh, on meil juba väga hästi toimiv süsteem, et suured ettevõtted äh, ostavad meid tasapisi üles aga nüüd asja juurde. selle õigusakti tuum seisneb selles, et sotsiaalstandardid määratakse kindlaks. ja tuleb määrata kindlaks avaliku teenuse osutamise lävendid. võib-olla suudame siin leida mingi kesktee, kümme miljonit kilo, võib-olla mitte kümme miljonit kilomeetrit, vaid äh, kolmkümmend viis miljonit. mis puudutab äh, piirkondlikku liiklust, siis meil on asi olnud äh, viimasel ajal nii, et ettevõtjad soo-, püüavad tihtipeale valida enda jaoks kõige sobivamaid kohti meie pakume tavaliselt terve paketti, mitte ainult neid marsruute, mis on kõige kasumlikumad, vaid pakutakse välja üks osa raudteevõrgust ühes piirkonnas ja ma arvan, et me peaksime sellest lähtuma reaalsest olukorrast. me peame tagama, et klient saab paremad teenused ja mis puudutab vastastikust, siis Poola ja Tšehhi Vabariigi vahel see juba toimib piirialadel. oluline on siin see, et me ei tohiks püüda kedagi sundida vastastikusesse. nii et ma ei soovi, et äh, siin oleks tähtajad lühemad, mis oleksid siis vastuolus vana määrusega kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks oleks meil vaja aruannet ja siis saab tähtaegu muuta. parem on, kui on pikem tähtaeg ähm, kui mõni lühem tähtaeg, millest ei suudeta äh, kinni pidada. me ju ei taha, et ähm, äh, suur tänu ja nüüd ma annan sõna härra proua Jeegerile komisjoni nimel. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri härra Grossi selle raporti eelnõu eest ja see on toonud kaasa rohkem kui nelisada muudatusettepanekut. ma tahaksin eh, ka eh, tänada oma kolleegi eh, Makeed selle tööst, mida ta on teinud, sest et see on tema viimane taoline töö ning ma tõepoolest luban talle, et kasutades ära tema eduka töö, püüan ma tagada tasakaalu. aga nüüd mõned muudatusettepanekud põhimõtteliselt komisjon tunnustab enamus muudatusettepanekuid, eriti neid, kus räägitakse pakkumismenetluse vajalikkusest selleks, et tõepoolest oleks võimalik Veermele tagada mittediskrimineeriv lähenemine. on terve plokk muudatusettepanekuid, mis me arvame tooksid õigusliku selguse sellesse eh, teksti, eriti kui me räägime eh, avaliku transpordi plaanidest ja võrgustikust. on ka need eh, muudatusettepanekud, mis räägivad paindlikkusest, mittediskrimineerivast lähenemisest veeremile ko, koostööst naaberpiirkondadega, ühisest veeremist komisjon leiab, et on huvitavad ka need muudatusettepanekud, mis eh, toovad sisse vastastikuse klausli. põhimõtteliselt me arvame, et vastastikus mm, puudutab ka eh, avaliku teenuse eh, lepingute sõlmimist ja otselepingud ajaloolistel turgudel mm, ei peaks olema reegliks, peaks olema jäetud kõrvale niisugune võimalus kolmandate riikide puhul, aga siiski komisjon ei toeta kõiki neid muudatusettepanekud, mis lahjendavad tunduvalt komisjoni e, ettepanekuid, tuues sisse paku, kohustusliku pakkumismenetluse avaliku teenuse lepingute puhul ning need ettepanekud, mis vähendavad eh, minimaalseid künniseid otselepingute puhul mitte raudteeettevõtetele ja komisjon lükkab tagasi need ettepanekud, mis puudutavad piiramatud otselepinguid avaliku teenuse kohustuse puhul eh, raudteetranspordis mis äh, väga lahjendavad komisjoni mm, ettepanekut. ja ma ütleksin teile ka seda, et mittediskrimineeriv lähenemine äh, veeremile äh, jätkusuutlikul moel on kõige olulisem ja sellepärast me ei toeta muudatusettepanekuid, mis, mis seda lahjendavad ja veel kõik need meetmed, mis puudutavad veeremid ja, ja äh, äh, pädevat asutust ei tohi äh, moonutada turgu. nii nagu on juba korduvalt öeldud, härja esimees, e, ei saa komisjon olla nõus äh, selle eh, tähtajaga, mida pakuti välja kohustusliku pakkumismenetluse suhtes, mis niivõrd lahkneb komisjoni ettepanekust ja eh, ja me oleme paika pannud ka avaliku teenistuse kohustuse eh, maksimummäära. on väga palju muudatusettepanekuid, mida me ei saa toetada, sellepärast ma ei hakka neid kõiki läbi käima praegu koos teiega, aga ma ütleksin lõpustuseks, et kolmteist seitse, määrus kolmteist seitsekümmend, mis nüüd on läbi vaadatud, aitab kaasa sellele, et avalikku raha kasutatakse tõhusamalt. ja eh, me loodame, et eh, muudatusettepanekutega saab teie komisjon novembri lõpuks ühele poole ning me oleme valmis neid igal ajal teiega neid uuesti arutama, aitäh! suur tänu, proua Jeeger ning nüüd eh, kolleeg Bilbao Kraamer eh, ja järgmised kõnelejad ja kõik saavad neli minutit aega. Buenas tardes a todos y todas. Eh, gracias. Eh, suur tänu. Aitäh, et te mulle sõna andsite. Minu raport raudteesüsteemi koostöötalitus Euroopa Liidus ja komisjoni raport vaatavad, milline on siis edasiliikumise teekaart. see olukord, mida ma siin raportis kirjeldan, on üsna frustreeriv nii liikmesriikidele kui eh, ettevõtjatele. Nad ei taha jätkata Eh, nii nagu praegu eh, esimees, kas oleks võimalik, et te kutsuksite, eh, kutsuksite siin kohalolijad korrale? inimesed, kui te nüüd lähete siit saalist ära, siis palun minge kiiresti välja, sellepärast et te segate. suur tänu, ütleb proua Bilbao. minu analüüs näitab, et paljud tahavad säilitada status quo'd. siin viidatakse eh, fragmenteerumisele, siin viidatakse eh, kõrgele kulule, mis kaasneb veeremiga, eh, viidatakse tootjate huvidele kuus miljonit ühe ühiku kohta kahe aasta jooksul ja enamus sellest kulust läheb just haldusprobleemide lahendamisele. me kõik oleme nõus eh, analüüsiga, kus on probleem ja paketiga on vaja edasi minna. mulle tundub, et komisjon peaks analüüsima milline on olukord kolmanda paketiga. meil on poliitiline tahe eh, toetada liikmesriike, eh, kes eh, on ajast maha jäänud ja kes tahavad teha seda, mis nad, nad õigeks peavad. vaja on tagada, et me vaatame just nimelt Ehm, riiklike pädevate asutuste poole. meie ettepanek on selline, et võib-olla me võiksime võiksime läbipaistvust suurendada. me võiksime suurendada õiguskindlust näiteks VKE-dele me võiksime edendada transpordis innovatsiooni Euroopa ettevõtetes. ma arvaksin, et see oleks hea mudel. Eh, kusagil meil on ühtekokku selle raporti kohta nelisada nelikümmend muudatusettepanekut, me peame need läbi arutama. nelisada nelikümmend muudatusettepanekut tekitavad probleeme ma arvan, et meil peaks olema selline ühe akna süsteem, et üleminek kooskõlas äh, riiklike pädevate asutustega võiks olla ka edukas. aga üks fakt, see on äh, lihtsalt äh, fooniks. Öeldakse, et et eh, me ei saa anda teatud pädevusi Euroopa ametitele, sellepärast et ei ole raha. aga eh, kui ma eh, kohtusin Euroopa Raudteeametiga, siis mulle öeldi ja nad siis öeldi mulle, et see ei maksa üldse Euroopa, see ei lähe, see raha ei tule Euroopa eelarvest. samamoodi on ka siis lennuametiga nii et me peame siin mõtlema Euroopa äh, Raudteeameti ja siis liikmesriikide pädevate ametite äh, olukorrale. me peame mõtlema, kas neid kõiki on vaja. härra Alkadroi, kolm minutit. suur tänu. ma tahaksin tänada raportööri, meie variraportööri nimel meie tulime välja teat-, terve hulga muudatusettepanekutega, üks, mis puudutab rakendusala, e, komisjon on muutnud praegust status quo'd, nad on toonud sisse uued standardid aga me arvame, et me võiksime vana juurde pidema jääda. E, me peaksime välja jätma piirkondlikud teenused, peaksime olema ettevaatlikud e, erandite suhtes mis puudutab liikuvust, siis me oleme tulnud välja muudatusettepanekutega. mis puudutab kasutusala, siis me tahaksime tun-, tugevdada seda ideed, et eh, tuleb kasutada ära mastaabisäästu, e-, et eh, ikkagi eh, saaksid ettevõtted kasutada samu materjale samade liinide jaoks mis puudutab ETCS süsteemi, siis me oleme toonud sisse täpsustusi, me oleme analüüsinud olukorda muudatused on vaja ainult siis, kui need puudutavad operaatoreid ja ettevõtjaid. ma arvan, et vaja eh, nimetada ka riikide raudteesid selles ettepanekuid, sest eh, seal on olemas teatud hulk eh, tingimusi, mis puudutavad riikide transpordisüsteemi, mis puudutab madalapõhjalisi, madalapõhjalist veeremit, siis eh, teatud Euroopa riikides on võimalik seda lahendada madalapõhjaliste vagunitega ning eh, meie variraportöör viitab siin eh, konkreetsetele punktidele, mis vajaksid erilist tähelepane, tähelepanu. mis puudutab ERMTS-i, siis meil on tõepoolest vaja keskset raudteeagentuuri, aga vaja on ka eh, riikide mm, ameteid. seega siis teen ma praegu pausi, sest see on ülevaade nendest muudatusettepanekutest, millega tuli välja meie variraportöör ja ma loodan tõesti, et te töötate käes, käheskoos hästi. järgmisena härra Kraamer. kõigepealt äh, suur tänu raportöörile, sest äh, tegime väga head koostööd, aga ka sellepärast, et ettepanek on väga heaks aluseks. meil on üldine, äh, üldine toetus äh, mis puudutab lubade andmist e- Euroopa tasandil, aga meie e, muudatusettepanek on, et e, rongide puhul peaks tehnilisi teste, katseid tegema riiklikul tasandil, aga üldiselt peaks olema Euroopa tasandil loa andmine neile edasi ehm, Euroopa veeremiregister, ka seda on meil vaja, me toetame Euroopa registri ettepanekut, meil on vaja ka eh, laiapõhjalist toetust ehm, liikumispuudega inimestele, kõik inimesed, kellel ei ole vastavat tuge vaja, peaks eh, ole, kõik peaksid olema õnnelikud selle üle, aga eh, toetame siis neid inimesi, kellel seda vaja on. see on ju täielik katastroof, et meil on kuus tuhat kilomeetrit teid, aga mitte ühtegi vedur, mis, mis suudaks neil kõigil sõita, nii et see on täielik katastroof. ma arvan, et peab olema, peab olema selged lepingulised suhted Euroopa Raudteeameti ja ja riiklike järelevalveasutuste vahel. muidugi ei saa Euroopa Raudteeamet kõike teha, mida siseriiklikud asutused, aga tal peab olema viimane sõna, et me suudaksime ühtlustada eeskirju Euroopas ja ületada äh, kõik need tõkked, mis meil on. meil on vaja selget üleminekuaega, et samm, sammult viia läbi äh, see pädevuste üleminek riiklikelt asutustelt Euroopa Raudteeametile. nõukogu ettepanek läheb õiges suunas, aga see ei lähe piisavalt kaugele nimelt, et Euroopa Raudteeamet peaks tegema otsuseid eriti veo kaubavedude puhul, aga milline ettekujutus on nõukogul? me, toon ühe näite, meil on Balti riigid ja neil on Eesti, Läti, Leedul eh, ühesugune raudteevõrk ajaloolistel põhjustel, kuid sellegipoolest ei ole mitte ühtegi rongi, mis otse sõidaks Riiast Tallinna, vaid seal tuleb äh, ümber istuda ja see on ju täiesti hullumeelne, miks see niimoodi on. Prantsusmaal on küll üks rahvas, aga on erinevad äh, raudteevõrgustikud põhjas ja lõunas, see on täiesti naeruväärne ja sellepärast see lähenemisviis et keskenduda riikidele on vale, meil on vaja Euroopa perspektiivi ja äh, riiklikud järelevalveasutustel on endiselt oma roll, aga on oluline tugevdada nende koostööd, aitäh. Siiler, kolm minutit. Um, suur tänu. ma tahaksin tänada raportööri eh, tehtud töö eest. aga nüüd mõned kommentaarid nüüd, mis puudutab seda kommentaari, et, et ei saa ilma äh, ringi istumiseta äh, minna ühest Balti riigist teise, siis äh, ma arvan, et me ei tohi pidu, ei tohi piirduda ainult äh, ainult eh, sertifikaatidega. küsimus on selles, et lihtsalt vahemaad Balti riikides on üsna pikad, aga rongid eh, sõidavad väga aeglaselt. aga nüüd paar kommentaari, mis eh, teatud mõttes puudutavad eh, eh, just eh, vastastikust ühildatavust nende maade puhul, kes on isoleeritud. minu arvates on see äärmiselt oluline ja minu muudatusettepanekud puhu-, just puudutavad seda. tegemist on kompromissidega meie fraktsiooni poolt Äh, tegemist äh, on praegusel hetkel isoleeritud äh, võrguga, mis on integreeritud teise, kolmanda riigi raudteevõrguga. ja kui te tahate mõningaid huvigruppe mm, haamri alla panna, kellel on teatud huvitud, siis nad saavad tegutseda ainult ühes liikmesriigis ning kolmandad Eh, riigid ei tohiks eh, nendelt rohkem raha võtta, sest muidu eh, olukord ainult harveneb ja nad kaotavad oma igasugused eelised. minu raportis, millest ma räägin natukese aja pärast, on paljud muudatuse, on, selle kohta on tehtud muudatusettepanekuid seal räägitakse rööpalaiusest ja ähm, ning lõpuks Euroopa eh, veeremiregister see peaks olema hästi integreeritud kolmandate riikide registriga. kuidas me eh, saame seda teha, näiteks Venemaa puhul see on praktiliselt võimatu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 sertifitseerimisprotsessi ühtlustamine ja, ja ühtlustatud nõuded, see on minu meelest väga oluline. kõik muu, millest me räägime, on tegelikult ainult muutnud halvemaks raudteesektori olukorda, kuid see on loogiline, et jah, sertifitseerimine peaks olema ühtne ja küsimus ei ole mitte ainult vedurite, vaid ka trasside sertifitseerimises. ka trassil on teatud nõuded ja need tuleks ühtlustada. mis puudutab Euroopa Raudteeametit, siis peaksin keskenduma tehnilistele nõuetele. see on see, mida Euroopa Raudteeamet saaks koos riiklike ametitega ühtlustada selle asemel, et, et oleks kakskümmend kuus, kahekümne või kõigis liikmesriikides erinevad eeskirjad ja nõuded. ja see seostub ka era- kontrollimisega, see on, see on võtmetähtsusega, et kogu seda protsessi edasi viia. muidugi on erinevaid liine, näiteks lairööpmeline, kitsarööpmeline, Balti riikides on teistsugune süsteem, aga ma usun, et äh, ühtlustamine on väga oluline. Äh, aitäh äh, ja nüüd proua Estrela. aitäh ja tere päevast kõigile. Äh, ma vabandan, et Rahvapartei variraportöör härra De Grandes täna kohal ei saa olla. ta on esitanud üsna palju muudatusettepanekuid koostalitus võime on tõesti nende muudatusettepanekute keskmes ja ma tahaksin öelda, et meil on vaja kolmanda raudteepaketi reformi, tuginedes komisjoni ettepanekule. ja selles suunas ka paljud muudatusettepanekud lähevad. meil on vaja äh, luua tõeline koostalitusvõimeline Euroopa raudteevõrgustik me oleme komisjoniga nõus ja samuti oleme nõus äh, raporti koostajaga, toetame paljusid tema muudatusettepanekuid. Äh, ja me peame järk-järgult ka loovutama pädevusi Euroopa Raudteeametile me peame hoolitsema selle eest, et äh, kõik need muudatused, mis toimuvad, on järje- ja loomulikult peame pöörama tähelepanu äh, lisandväärtusele äh, paljud muudatusettepanekud äh, rõhutavad just nimelt selliseid seisukohti. ning loomulikult peame arvestama ka veeremiga. Euroopa Raudteeamet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 Äh, siis äh, komisjoni ettepaneku kohaselt keskenduma just nimelt veeremile, aga liikmesriikide äh, ametkonnad säilitavad samuti oma pädevuse ja kui neil seda palutakse, siis võivad nad anda ka lubasid veeremi turustamiseks oma turul. kui seda veeremit hakatakse kasutama piiratud alal, näiteks mõnes konkreetses liikmesriigis mõnel konkreetsel liinil, ja samuti oleme siis äh, esitanud äh, mitmeid muudatusettepanekuid, mis loodetavasti saavad aluseks tulevastele kompromissidele. niisiis äh, ka liikmesriikide pädevatele asutustele peab jääma loa andmise võimalus, aga nad peavad konsulteerima siis Euroopa Raudteeametiga ja hoolitsema selle eest, et meil oleks tõesti järjepidev raudteevõrgu areng kogu Euroopas ma arvan, et äh, siiani meie töö on olnud edukas ja ma tahaksin tänada komisjoni ja raportööri äh, selle eest, et äh, ta üritab oma töö läbi tuua Euroopasse lisandväärtust, suuremat avatust, suuremat ohutust ja paremat koostalitusvõimet, aitäh! aitäh! ja läheme nüüd härra Kraameri raporti juurde, äh, mis puudutab äh, raudtee ohutust. Michael, Mihhail, palun. jah, kõigepealt suur tänu variraportööridele. tegime väga head koostööd. kui ma vaatan kõiki neid muudatusettepanekuid, äh, kokku nelisada kakskümmend kuus, siis need on, need täiendavad Äh, ettepanekut ja ma näen, et meil ei ole siin väga suuri eriarvamusi, mis puudutab ohutust. mul on eelkõige hea meel, et on, tuleb uus Euroopa ohutussertifikaat, et riiklike asutused, asutuste ja ERA nõuded viiakse kokku ja eeskirju ühtlustatakse, koordineeritakse kõik liik-, kõigil liikmesriikidel on oma eeskirjad, nii et need tuleb natukene harvendada äh, see on kõik natukene hullumeelne, kui palju neid eeskirju on, aga paraku see on praegu nii. ka tuleb inimtegurid äh, rohkem arvesse võtta raudteohutuses, see puudutab nii äh, töö- ja puhkeaega kui ka, kui ka väljaõpet. me arutasime seda ka äh, eelmisel korral. oluline on ka see, et riskidest antaks teada Ühendkuningriigis on see tava, et et ja, ja töötajad saavad olla kindlad, et kui nad teatavad mingisugusest probleemist, siis ei ole ohtu, et nad kaotavad oma tööd. see on äärmiselt oluline, et defektidest teavitataks. meil on vaja veel, on, on olulised ka miinimumnõuded, mis puudutab näiteks müra taseme piiranguid ja paljude õnnetuste puhul on ka hoolduse, on, on need juhtunud ju sellepärast, et trassi ei ole piisavalt hooldatud, küsimus ei ole veeremi kvaliteedis, vaid vaid siis ähm, infrastruktuuri hoolduses ja kui pidevalt hooldada, siis ei ole kulud ka nii suur, suured. ja ma olen veendunud selles, et nagu juba varem ütlesin, et äh, ei tohiks keskenduda riiklikule perspektiivile, vaid kui me mõtleme ainult piirkondlikult, siis äh, seal võib tõesti öelda, et ei ole tingimata vaja Euroopa sertifikaati. me oleme ilmselt võimelised leidma kompromissi parlamendi sees, oluline on ka nõukogu üksmeelele jõuda ja eelmisel neljapäeval me jõudsime ka sammu lähemale sellele. Saksamaa ju pani veel viimase hetkeni vastu sellele, kuid õnneks tuli surve teistest äh, pooltelt. nii et kompromiss on poole sammu võrra lähemal, aga äh, siiski mitte, mitte veel palju. me peame äh, tõesti liikuma eemale siseriiklikust perspektiivist. oluline on, kuidas me saame koostööd parandada, et ERA ja riiklikud asutused saaksid teha head koostööd. kui me selle saavutame, siis on võimalik ERA-l TRA-le jääb viimane sõna ja see viib ühtlustamiseni. me teame, et see on võimalik, mis puudutab lennundust, siis me, meil on samuti olnud mõned kohtumised ja need olid äärmiselt viljakad kohtumised. kahekümne aasta eest oli selles sektoris samad probleemid ja tänaseks on nad nundud, suutnud need lahendada. ma loodan, et me saavutame selle ka raudteesektoris. ka raudteeettevõtete, reisijate ja ka kliima Mm, huvides. aitäh! aitäh, härra Koch, härra Pachi nimel! suur tänu, härra Pahv palus äh, mul ennast esindada, tahtis öelda, et turvalisust ei tohi vaadata isoleeritud neljanda raudteepaketi raames, vaid me peame järgima, et äh, ole, et säiliks järjepidavus kõigi teiste dokumentidega ja muidugi on oluline ka ERA küsimus ning äh, ühistalitlusvõime. on oluline lähtuda Euroopa perspektiivist, tuleb tugevdada ERA-d ja oluline, et oleks ühtne ohutussertifikaat, mis looks tõelise Euroopa lisandväärtuse. ainult nii saame saavutada suurema turvalisuse raudteel ja samuti hoida kokku kulusid. seda väljendas ka raportöör ja ka suurem osa muudatuse ettepanekuid Ähm, kajastavad seda. ja äh, eriti palju muudatusettepanekuid äh, esitasid äh, mõned Rahvapartei esindajad, ma ei hakka neid praegu nimetama. oluline on esiteks, et oleks selged kõigi osaliste pädevused, et vältida lünki. teiseks on väga oluline pöörata rohkem tähelepanu Äh, hooldusele, siin on võimalik veel parandada äh, seda, mis puudutab äh, hoolduse intervalle. kolmandaks, sotsiaalsed küsimused, töötingimused, töö- ja puhkeaeg, need on väga olulised turvalisuse küsimused ja siin tuleb mõelda ka sellele, kas peaks kasutama ka raudteeveos sõidumeerikuid. kolmandaks, sellesse kategooriasse langeb ka niinimetatud just culture või õigluse kultuuri arendamine, mida siin just mainiti, nagu oleme kuulnud ka lennundussektorist, ehk siis töötajad, kes on teinud vigu või kes on avastanud turvalisuse riske, pea-, peaksid olema võime, neil peaks olema võimalus sellest teatada, ilma et nad, neil oleks karta mingeid sanktsioone. ja äh, loodan, et me saame selle raporti üksmeelselt vastu võtta, suur tänu! härra Elka Trui, kolm minutit aitäh, jällegi võtan sõna meie variraportööri proua Ayala Senderi nimel. Eh, tahaksin kõnelda natukene muudatusettepanekutest, mis me oleme esitanud. Eh, mitmed muudatusettepanekud eh, peegeldavad Euroopa Liidu õigusakte tsiviillennunduses aset leidvate õnnetuste teemal. me üritame siis edendada sama ohutuskultuuri ka vedurijuhtide hulgas raudteede ohutus, raudteesüsteemi ohutus on äärmiselt oluline ja seetõttu tuleb äh, selles äh, sektoris ka see õiglane kultuur kasutusele võtta selleks, et äh, rongipersonal tõesti teavitaks ametkondi õnnetustega seotuvatest juhtumitest ja iga kord, kui leiab aset õnnetus, siis tuleb kindlaks teha, kes on selle läbi kannatanud, see menetlus on üsna pikk ja näiteks me võisime seda täheldada suviste Hispaania rongiõnnetuste puhul Äh, peaks olema võimalik, et meil on teada rongireisija nime, nimi juba enne, nagu näiteks kiirrongide puhul see on. Äh, oleks äh, väga hea, kui reisijate nimed oleks eelnevalt teada ja samuti on vajalik tugevdada inimfaktorit, mis mängib väga olulist rolli ja sellest aspektist tuleks süsteemi samuti tugevdada. selleks, et suurendada ohutust Euroopa Liidus, oleme teinud ettepaneku, et e, kõigis, e, kõik süsteemid oleks dubleeritud, et ei, me ei sõltuks ainult ühe, ühest süsteemist e, ja loomulikult peavad ohutusküsimusega tegelema nii liikmesriikide enda ohutusasutused kui ka RA ja samuti tuleb koostada siis äh, hädaabikavad juhuks, kui õnnetused aset leiavad äh, ja samuti kavad selle kohta, kuidas ohvreid abistada. samuti leiame ja, ja seda muide räägin ma ka, sellest ma räägin ka oma raportis, et äh, infrastruktuuriettevõtjad piiriüleselt looksid ka koordineerimissüsteemi juhul, kui leiavad aset õnnetused, nii et, et nad suudaksid koostööd teha ja äh, nagu teiste raportite puhul leiame ka meie, et äh, selgelt vahet tuleb teha kiirrongiliinide ja tavaliste rongiliinide vahel ja mis puudutab hooldust, siis äh, peaks harmoniseerima kohustuslikud hooldusnõuded veeremiüksustele ja me peaksime arvestama mitte üksnes kilometraaži, vaid ka muid asju, näiteks rööpmete liiki ja nõnda edasi. ja samuti sooviksime, et komisjon aasta pärast selle direktiivi jõustumist äh, tuleks välja õigusaktidega, mis puudutavad vedurijuhtide töö- ja puhkeaja miinimumnõudeid. ja muidu on meie märkused täpselt samasugused nagu proua Bilbao Barandika raporti puhul. aitäh, härra Benjon, kolm minutit. aitäh mina esitasin mõned muudatusettepanekud, et rõhutada, äh, kui oluline on see mõiste nii, äh, niivõrd, kuivõrd see on mõistlik. me peame näitama, et need kulud, mida me teeme selleks, et riski vähendada, ei ületa seda tulu, mis saadakse Äh, meil on väga palju asju ohutuse vallas, millega me peaksime tegelema, aga kui me veel liiale läheme, siis kaotab see sektor igasuguse ärilise mõttekuse. nüüd, mis puudutab kohustusi ja vastutust, äh, siis peame olema ettevaatlikud selle ettega, et kõik raudteeettevõtjad on vastutavad ja vastutavad küll, aga nad vastutavad ainult oma lepingu osa eest. me ei taha siin tekitada segadust, eriti klientide jaoks kliendil on leping teenusepakkujaga, äh, tal on äh, leping äh, ettevõtjaga ja mitte kõigi, kõigi ettevõtte inimestega, töötajatega eraldi. ja samuti valmistavad mulle muret muudatusettepanekud, mis võimaldavad liikmesriikidel kõrgemaid ohutusnõudeid sisse viia. mõningatel juhtudel need koostalitusvõimet ei takista, aga mõningatel juhtudel võivad takistada ja on äh, otse vastuolus äh, kogu selle asja ette, mõttega me peame hoolitsema tõesti selle eest, et need kõrgemad äh, ohutusnõuded ei satu vastuollu harmoniseerimisega, kui nad satuvad vastu harmoniseerumisega, Äh, siis äh, oleme me, peame jällegi nullist alustama ja oleme kümne aasta pärast jälle äh, täiesti killustatud turu ja süsteemiga silmitsi. ning lõpetuseks tööaeg. ma ei usu, et me peaksime hakkama seadustega tööaega reguleerima. me peame siin keskenduma pigem ohutusreeglitele. me rääkisime sellest juba möödunud nädalal ja ma ei, ma ei arva, et me peaksime mingeid sotsiaalseid kriteeriumeid hakkama siia sisse tooma, aitäh. aitäh, härra Ziile, kolm minutit. aitäh. Äh, tahaksin tänada äh, Michali väga hea koostöö eest äh,. mul on äh, väga hea meel, et ta ütles, et Saksamaa võimud on äh, ka nõus selle ettepanekuga ja niimoodi saame asjaga edasi liikuda juba oma mandaadi ajal. aga kui meil tõesti võimalus midagi saavutada on, siis me peame seda võimalust kasutama äh, Eh, mis puudutab seda ühtset eh, ohutussertifikaatsi, siis eh, Michal korraldas ESA-ga ja Euroopa Lennuohutusametiga väga hea kohtumise. me vaatasime, mida, arutasime seal, mida saaks lennundussektorist raudteesektorisse üle võtta lennuohutusamet ei anna tegelikult välja neid ühtseid ohutussertifikaate, seda teevad ikka veel liikmesriikide ohutusametid ning eh, võib-olla oleks lahendus ka raudteede puhul eh, või võib-olla peaks seda tegema ainult eh, sellistel juhtudel, kui ettevõtja soovib tegutseda ainult ühes liikmesriigis, siis võiks ühtse ohutussertifikaadi anda välja liikmesriigi vastav asutus. aga igatahes meie seisukoht peab olema järjepidev siin räägiti rööpmelaiusest ja signaalimisest ja juhtimissüsteemist Eh, suurematest liikidest päris saadikud on teinud väga palju ettepanekuid, eh, mis eh, räägivad, et säilitame ainult Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi ja loobume kõigest muust ja samas ühelt poolt me räägime, et Euroopa Raudteeamet omab täielikku pädevust ja siis räägime jällegi, et teisi asju peavad otsustama liikmesriikide vastavad asutused ja ma arvan, et Äh, loodetavasti meil siiski õnnestub leida kõigis nendes küsimustes hea lahendus. härra Kolitšek, kolm minutit, palun. Eh, aitäh. teen väga lühidalt. sest see aruanne käsit- või see raport käsitleb eh, osaliselt sarnaseid küsimusi nagu eelmine raport Äh, töö ja puhkaaeg, see on üsna hästi reguleeritud lennunduses ja maanteevedudel, aga mis puudutab raudteevedusid, siis siin tuleb seda ühtlustada. ma usun, et äh, tegemist, et eesmärgiks on siin ühtlustatud katsetamise menetlused, mida siis ERA läbi viib ja kontrollib. riiklikud ohutusasutused viivad ise katseid läbi ja kontrollivad neid omavahel ja samuti on väga olulised nõuded hooldusele ja väga oluline on ka infrastruktuuri hooldus, sest see on kogu süsteemi toimimiseks väga oluline. see on minu poolt kõik, suur tänu raportöörile. me oleme seda mitu korda koos arutanud ja usun, et meie seisukohad on selged. aitäh ja läheme nüüd härra Siile raporti juurde. see puudutab Euroopa, Euroopa Raudteeametit ja kolm minutit, härra Siile Äh, mina tahaksin tänada kõiki äh, kolleege, kes esitasid nelisada kaheksa muudatusettepanekut minu raporti kohta. tahaksin äh, öelda, et suurem osa sellest raportist on tehnilise, tehniline ning enamike muudatusettepanekute puhul ma mingit probleemi ei näe ülejäänud osa muudatusettepanekutest aga vajab veel käsitlemist ja lahendamist, aga minu arvates midagi väga vastuolulist siin ei ole näiteks on terve rida muudatusettepanekuid, eh, mis eh, nõuavad, et see amet mitte üksnes ei anna välja neid eh, ühtseid ohutussertifikaate, vaid ka uuendab neid ja tühindab ja peatab. Mm, eks me pea arutama, kuidas seda asja annab korraldada, aga ma arvan, et kompromissmuudatusettepanekute läbi me probleemi lahendamine ja on öeldud, et teatud valdkondades amet peab etenda, esitama soovitusi ja ma loodan, et ka siin me suudame leida kompromissi ja sama puudutab ka eh, tähtaegu eh, näiteks apellatsioonide läbivaatamiseks ja nõnda edasi. ma arvan, et ka siin suudame leida kompromissid ja siis on eh, Philip Benjoni muudatusettepanek, mis puudutab tasusid. see on väga Äh, huvitav ja võib-olla äh, me tõesti peame mõnikord neid tasusid diferentseerima sõltuvalt äh, sertifikaatidest. me peaksime aru saama, et turutingimused kõigi sidusrühmade jaoks ei ole samad ja ka kulud ei ole samad. keele osas ma erilisi, eriti palju muudatusettepanekuid ei saa kõik sertifikaadid peaks olema äh, tõlgitud siis selle riigi ametlikku keelde, kus seda veeremit kasutatakse, kui tegemist on Euroopa Liidu ametliku liigi äh, keelega, sest meil on selliseid äh, piirkondi, kus kasutatakse ka keeli, mis ei ole ametlikud keeled. ma arvan, et et äh, me peaksime äh, ka vaatama, kuidas need äh, allhanked ja alltöövõtt toimib. loodetavasti suhted ERA ja liikmesriikide vastavate ametnik, ametkondade vahel lepingute küsimustes probleeme ei tekita Äh, lennundussektoris äh, on see probleem lahendatud üsna rahumeelselt, äh, nii et, et võib-olla saab seda teha ka raudteesektoris. aga üksikasju ei ole väga kerge välja pakkuda, lisaks neile, mis komisjoni poolt juba välja on pakutud. ja nüüd veel need ohutuse ja koostalitusvõime Äh, asjad, siin võivad tekkida väga suured äh, juriidilised probleemid, kui me omavahel koostööd ei tee, aitäh. aitäh, härra Rikee. aitäh, esimees, aitäh Robertsile tehtud töö eest. ma arvan, et meil on väga oluline, äh, et meil oleks selline keskne Äh, amet, mis tegutseb koostalitusvõime ja ohutusega Euroopas ja meie äh, pooldame seda ühtse kontaktpunkti ideed. ma arvan, et ametil peab olema õigus anda äh, sertifikaate, nii nagu komisjon on selle paika pannud. probleem on seotud selles, et kuidas eh, korraldada koostööd liikmesriikide ohutusasutustega, eriti nende riikide puhul, eh, millel on teatud eritingimused infrastruktuuri osas nagu Hispaanias või Balti riikides eh, või kui tegemist on mingite teenustega, mis on rangelt kohaliku iseloomuga aga ma arvan, et need asjad tuleks siiski lahendada kuidagi selle eh, Euroopa Raudteeameti eh, eh, raames niimoodi, et igal pool oleksid tagatud võrdsed kvaliteedistandardid. ja rongi personalil peab olema, nad peavad olema ohut-, omama ohutussertifikaati ning eh, selles osas on vaja eh, ka täpsema täpsustusi, kuidas seda täpselt teha ja siis veel eh, selle raudteeameti vahendid, võimalused. probleemiks on see, kuidas tagada selle ameti sõltumatus ja vastutus, aruandekohustuslikkus samas ning Eh, kuidas seda ametit ka täpsemalt raha, rahastada. Eh, eh, praegu näevad need väljavaated olevat üsna ebaselged. ja minu arvates ei ole, ei saa lubada, et selline amet, mis vastutab ohutuse eest, ei oma piisavalt rahalisi vahendeid ja mis puudutab kogu selle asja ellurakendamist, siis ma arvan, et ettevõtjatele peab andma aega vajalikud muutused läbi viia. Äh, siin on pakutud välja üks aasta äh, selleks äh, rakendusajaks. ja siin on pakutud välja ka kolm aastat Äh, me peaksime arvestama sellega, kuivõrd olulised äh, asjad on kaalul ja, ja sellega, seda arvestama ka siis, kui me neid tähtaegu paika paneme. härra Barnjou, kolm minutit, palun. Äh, härra esimees, kallid kolleegid, me oleme selle poolt, et Euroopa Raudteeameti ülesandeid ja rolli tuleb tugevdada. me leiame et äh, veeremi üksuste äh, ohutussertifitseerimine äh, peab toimuma eelkõige Euroopa Raudteeameti pool või ka siis liikmesriikide vastavate ametite poolt, aga seda ainult siis, me peab, tähendab inimese, Äh, ettevõtjal peab olema võimalus valida, kas pöörduda CRA poole või liikmesriigi vastava asutuse poole. me oleme esitanud mõned muudatusettepanekud, mis aitavad äh, selle ette, seda ettepanekut paremaks äh, muuta ja määratlevad täpsemalt siis ERA pädevusi, kui on tegemist näiteks sertifikaatide peatamise, pikendamise, uuendamisega ja Äh, paneme paika ka äh, need vastastikususe tingimused kolmandate riikidega äh, ja selle üleminekuperioodi, millele ka kolleeg juhtis tähelepanu, see periood peaks olema selline, mis võimaldaks siis ametil ennast ette valmistada uuteks ülesanneteks, kasutada ära ole, olemasolevaid kohust-, kogemusi minu arvates eh, selline üleminekumehhanism, mis praegu ette nähti, eh, võiks võtta eeskuju sellest, mida me oleme teinud lennuohutuse vallas ja me näeme ette siis seda üleminekuperioodi eh, kahes osas kaks aastat kõigepealt ja siis kolm aastat veel, mille jooksul liikmesriigid saavad anda neid sertifikaate ja lubasid, aga selle üle teostab kontrolli Euroopa eh, Komisjon ja ERA, eriti eh, siis eh, mis puudutab ohutust ja seda, et nende lubade väljastamisel ei ole kedagi diskrimineeritud. aitäh, härra Benjan järgmisena. aitäh Robertsile ja aitäh ka kolleegidele, kes on esitanud muudatusettepanekut. ma arvan, et me oleme suutnud üsna paljud probleemid lahendada, eriti tähtaegade probleemi ja huvide konflikti probleemi. mul on komisjonile üks küsimus, mis puudutab mõningaid ettepanekuid viia sisse sõidumeerikud vedurijuhtidele Ähm, selles valdkonnas on äh, olnud äh, maanteetranspordis palju kuritarvitamisega, see on probleemiks ka raudteesektoris ja äh, kui näiteks veoautojuhil sõidumeerik täis saab, siis ta saab lihtsalt tee äärde seisma jääda, mida rongijuht sellisel juhul teeb. ja Roberts rääkis siin ühest väga olulisest asjast, millest me oleme väga palju kõnelnud valida, kas pöörduda siis ERA poole või liikmesriigi äh, vastava asutuse poole, kui ettevõte tahab ainult ühes piirkonnas tegutseda. ma usun, et pikemas perspektiivis me ei peaks sellist valikut lubama. aga me peame hoolitsema selle eest, et me ei üritaks siin kõigile ühte mudelit peale suruda. me ei saa äh, Deutsche Bahnilt äh, Äh, hakata nõudma sama tasu kui mingilt väikeselt haruliinilt, mis on ainult kakskümmend kilomeetrit pikk. me peaksime seda kasutusala kuidagi äh, defineerima, mina olen esitanud terve rea äh, muudatusettepanekuid, mis seda kasutusala piiritlevad ja kui me seda teed läheme, siis on meil vaja ka vastavalt sellele kasutusalale diferentseeritud tasusid aga minu arvates on parem, kui meil on siiski see Euroopa tasandi sertifikaat, sest see sunniks raudteeettevõtjaid oma piiridest kaugemale vaatama ja see on oluline ja mis puudutab Balti riikide konkreetset olukorda, eh, siis nemad ise võiksid moodustada selle konkreetse kasutusala. tahtsin veel mõnest muust asjast ka kõnelda, aga nüüd mul läks meelest, mida ma öelda tahtsin. härra Kraamer jah, ka mina sooviksin Robertit väga tänada hea koostöö eest. ja selleks on ju vaja ka, et mõlemad oleksid valmis koostööks. ma arvan, et me ei ole võib-olla mitte kõiges ühel meelel, aga me anname endast parima ja töökliima oli väga hea nüüd äh, need muudatusettepanekud äh, ERA kui ühtne kontaktpunkt, sellel on suur toetus, kuigi siin sõltub ka sellest, milline on koostöö ERA ja riiklike ohutusasutuste vahel. muidugi teevad riiklikud ohutusasutused suure töö ära, aga ERA-l peaks olema viimane äh, sõna. nüüd, mis puudutab muudatusettepanekuid sotsiaalsete küsimuste kohta, neid toetan, see on ju ka ohutusküsimus ja nende apellatsiooninõukogude tugevam roll, ka seda toetame, ma arvan, et see on väga hea ja sellega saab äh, suurendada ohutust. nüüd, äh, mis puudutab keeleküsimusi, siis muidugi oleks tore, kui meil oleks raudtee valdkonnas äh, ühtlustatud keel, aga kui mingeid probleeme tekib, siis on neid alati võimalik ka lahendada seda keelt emakeelena rääkijate abil, ma arvan, et tegemist, tegelikult ei ole probleemi. mul on äh, hea meel, et mis puudutab ohutust, siis äh, Saksamaa pidi natukene äh, nüüd ennast tagasi tõmbama ja võitis nii-öelda ikkagi Euroopa perspektiiv, ERA roll peab olema tugevam ja mis puudutab tähtaegu, siis need peavad olema selged, mitte liiga pikad, meil ei saa olla viisteist aastat ja muidugi on oluline ka see, millised on arengud nõukogus. me räägime, kui me leiame hea lahenduse koostalitluse juures, siis on ka liht-, lihtsam leida ähm, üksmeelt ja suudame teha koostööd. veel kord suur tänu Robertile ja suur tänu ka Ähm, proua Bilbaole, aitäh! härra Kolitšev, kolm minutit, palun. aitäh! ainult mõned märkused minult veel kord läbilaskevõime teema juurde, kui me tahame, et ERA pärast lühikest üleminekuperioodi saaks otsekohe läbi viia kõik tehnilised ja ohutustestid siis eh, see ei ole mõeldav. ERA peab eh, kehtestama standardid ja testid viivad siis läbi siseriiklikud asutused. ERA peab valvama, et peetaks kinni eeskirjadest ja peab tagama, et sertifikaate tunnustataks kõigis liikmesriikides. see viiks meid suure sammu edasi raudteesektoris ja samamoodi hooldusstandardid, ükskõik, kas äh, küsimus on infrastruktuuris või veeremis. see oleks tõesti tohutu samm edasi. kui me äh, suudame selle saavutada mõistliku äh, aja jooksul, meie lapsed oleks meile sellest tänulikud. suur tänu, tuleme viimase raporti juurde härra Kolitšekilt Uh, ja selleks on härra Koletšil kolm minutit, variraportööridel kaks minutit. härra Koletšik, palun. suur tänu. nüüd äh, minu raporti juurde, selle kohta juba öeldi täna mõndagi. ma usun, et äh, Euroopa Komisjoni raport, mis on väga huvitav ei aita raudteesektorit toetada. sest kogu neljas raudteepakett peaks ju toetama raudteesektorit, looma eelised raudteesektorile võrreldes teiste transpordivahenditega. kui me tunnustame kehtetuks määruse, siis äh, määrus kaks tuhat kaksteist murd kolmkümmend neli, need sätteid, need tuleks rakendada kuni kuuenda juuni kaks tuhat viisteist ja seda arvesse võttes ei oleks selle määruse kehtivaks tunnistamine hea, kuigi komisjon arvab, et äh, sellega on kõik korras, mina ei ole selles veendunud ja miks? sellepärast, et iga kord, kui ma räägin transpordiministritega ehk siis inimestega, kes võib-olla ei ole päriselt kursis praeguse olukorraga, siis nad ütlesid, et jah, tunnistame kehtetuks, kuid kui ma rääkisin raudteeettevõtete esindajatega, siis nemad ütlesid, palun ärge tunnistage seda kehtetuks. seda ei ole veel täielikult asendatud teiste eeskirjadega. ja nüüd ma küsin teilt, kas te usute pigem inimest, kes on ministri kohal või kedagi, kes tegeleb teatud valdkonnaga praktikas. ma olen, ise töötasin kakskümmend kolm aastat raudtee-ettevõttes ja, või ettevõttes ja ma olen veendunud, et see, kes ise kohapeal töötab, teab asjast rohkem nii et äh, sellepärast ma arvan, et me peaksime kõik selle edasi lükkama, selle otsuse määruse kehtuks tunnistamiseks ja nimelt kahe tuhande üheksateistkümnendasse aastasse. ja pärast kuueteistkümnendat juulit kaks tuhat viisteist peaks komisjon seda kõike veel kord hindama, koostama aruanne, mille me peaksime saama hiljemalt kolmekümne esimeseks detsembriks kaks tuhat seitseteist ja ma palun, mõelge Costa Concordiale. siiamaani ei ole avalikkus saanud äh, aruannet selle juhtumi kohta, nii et äh, sellepärast arvan, et komisjon peaks kahe aasta jooksul pärast tähtaja lõppemist meile esitama aruande. ja kui äh, direktiiv kaks tuhat kaksteist null kolmkümmend neli muutub kehtetuks, siis peaks komisjon esitama uue E, uue eelnõu, mis siis kehtiks kõigile raudteeveoettevõtetele, kõigile, mis praegu osalevad turul. me ei taha mitte kedagi diskrimineerida. me tahame kasutada maksimaalselt selle määruse võimalusi ja seda raudteesektori toetuseks, aitäh! aitäh äh,! kaks minutit, järgmine kõneleja. Äh, arvestades, et äh, äh, arvestades seda ettepanekut, toetan meie raportööri analüüsi Euroopa ühtse raudteepiirkonna loomine muudab kindlasti raudteesektori õiguslikku reguleerimist ja võib-olla Äh, on praegu liiga vara vaadata, kas need hüvitused, mida ette on nähtud, nendest tuleb loobuda või mitte. Äh, meie raportööri äh, seisukoht selles küsimuses on võib-olla minu omast natuke erinev. me peaksime arvestama Euroopa Komisjoni mõjuhinnangut, milline on siis selle direktiivi mõju Äh, alates aastast äh, kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat seitseteist. Äh, see, siis saame ka otsustada, kas me peame seda ettepanekut muutma või mitte ja sellega seoses olen esitanud ka muudatusettepanekud. härra Ugias, kaks minutit, palun. aitäh, esimees kuulasin raportööri kõhklusi ja ma arvan, et me peaksime nendega arvestama. mina olen esitanud ka mõned ähm, ettepanekud, äh, kuigi mulle tundub, et komisjoni poolt välja pakutu on õige me peame loobuma sellest direktiivist, mis käsitleb raudteeettevõtjate finantskohustuste ja soodustuse tasandamise ühisreegleid. võib-olla oleks aeg asju muuta, see dokument on iganenud. probleem Äh, aga on selles, et äh, tihtipeale need hüvitised, mida raudteeettevõtjad nõudsid, läksid liikmesriikide eelarvetesse, kui jutt on näiteks pensionitest, pensionikindlustusest, äh, infrastruktuuriga seonduvatest kuludest, näiteks sillad, ülesõidukohad ainult kolmkümmend kuus ettevõtet siiamaani saavad äh, hüvitist. on täiesti äh, selge, et sellel määrusel on ainult mõtet. Äh, kui ettevõtjad seisavad silmitsi väliskonkurentsiga ja mitte sisekonkurentsiga me ei saa lubada sellist diskrimineerimist, mis meil praegu on ka uues süsteemis. meie kolleeg Roheliste fraktsioonist juba juhtis sellele tähelepanu, aga me peame vaatama, kuidas me saame ka komisjoni ettepaneku realistlikuks, rohkem variraportööre siin ei ole, nii et, et vaevalt, et keegi rohkem sõna soovib ja Mihhail, palun. jah, Karim Zaribi ei ole kohal ja palus mul esitada tema seisukoha nõustume härra Kolitšegi raportiga, suur tänu koostöö eest ja ta on ka arvamusel, et mis puudutab uuringut raadioveoettevõtete üle, et seda peaks läbima kaks kuni kolm aastat pärast turu avamist, seda ei peaks tegema praegu, aitäh. okei okay.. aitäh ja nüüd Euroopa Komisjon. Te olete, härra Pakee, viimast korda siin komisjonis ja annan teile kümme minutit, kui teile sellest piisab. Te loomulikult ei pea kogu kümmet minutit ära kasutama. aitäh, esimees, püüan olla sama efektiivne kui teie. kõigepealt tahaksin tänada proua Bilbaod, härra Kraamerit ja härra Siilet nende raportite eest, mis puudutasid koostalitusvõimet, ohutust ja ametit. tegemist on äh, väga järjekindla, järjepidevate raportitega ja ma arvan, et äh, üsna paljuski nad parandavad komisjoni ettepanekud ja nad on väga kasulikud ka selles mõttes, et nad äh, võtavad üle selle kasutuspiirkonna mõiste ja äh, see oleks aluseks, millele äh, protsessi järgnevatel etappidel tugineda. Äh, mõningad tehnilised küsimused, mis puudutavad järjepidevust nende kolme raporti vahel. kolleegid on, minu kolme, kolleegid on valmis teiega neid arutama, ma arvan, et me ei pea siin hakkama neid kõiki üksikasjalikult lahkama peatuksin mõnedel konkreetsetel asjadel, mis arutelus tõstatusid. kõigepealt ERTMS, eh, e Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem, mida raportites mainitakse ja ma olen väga tänulik, et eh, kõik raportöörid soovitavad, et eh, see süsteem peaks puudutama mitte üksnes veeremi üksuseid, vaid ka infrastruktuuri. minu arvates on selline ettepanek äärmiselt oluline ja nagu härra Kraamer ütles, hõlbustab äh, see siis äh, sellele äh, RTMS-ile üleminekut, mida siiani on peetud katastrofaalseks. Mm. tõesti, inimesed on üsna pettunud, me oleme suure osa võrgustikust varustanud ERTMS-iga, aga järjepidevust endiselt ei ole. me oleme endiselt selles üleminekufaasis ja härra Krammeril on õigus, et mis puudutab ERTMS-i projekti arengut, siis koostalitusvõime eh, ei ole siin alati piisavalt kaasatud ja eh, meie arvates eh, siis Raudteeamet on siin väga oluline nemad äh, peaksid siis kontrollima, mida infrastruktuuriettevõtted täpselt teevad. ja ma olen väga tänulik, et te seda punkti kõigis kolmes raportis rõhutaksite. teine oluline punkt puudutab vahendeid. Äh, terve rida muudatusettepanekuid on selle kohta esitatud. Äh, paljud nendest muudatusettepanekutest on sisu poolest väga kasulikud, nagu näiteks Veermi üksuste register, see on väga mõistlik siis äh, veel äh, siin pakuti välja ka järelevalvevolitused uurivatele asutustele ja nõnda edasi. aga äh, kõigi nende ülesannete täitmiseks on vaja vahendeid. mitmed kõnelejad juhtisid tähelepanu sellele probleemile ning Äh, eelarvepädevad äh, asutused on need, kes siis äh, lõpuks peavad otsustama, kas nad suudavad tagada need vajalikud vahendid, et see Euroopa Raudteeamet saaks tõesti oma ülesandeid täita. aga eks me seda hinda siis, kui see protsess on juba kaugemale jõudnud. ja veel üks asi, ajastamise küsimus ja järk-järguline äh, pädevuste üleminek ametile. meie leiame, et see võiks toimuda pärast kaheaastast üleminekuperioodi, äh, koos siis selle ohutuse ja koostalitusvõime direktiiviga. Äh, sektorile on vaja tõhusamat protsessi ning loomulikult institutsioonide vahelised läbirääkimised võtavad ka veel aega ja selle aja jooksul siis Euroopa Raudteeamet tegeleb siis liikmesriikide ohutusasutustega ja loodetavasti selle perioodi lõpus siis ERA suudab hakata oma uusi ülesandeid ka täitma. Ehm, ehm, jah, pikema aeg loomulikult oleks mõistlik ohutuse ja kvaliteedi aspektist aga äh, kui äh, parlament selle tee valib, siis äh, läbirääkimised nõukoguga muutuvad veelgi keerulisemaks kui praeguse viie aasta puhul, nii et, et seda tuleks ka silmas pidada. ja vaatan läbi kõik need muudatusettepanekud ja siis räägime juba äh, esindajate, muudatusettepaneku esindajatega ja, ja raportööriga. mis puudutab nüüd härra Kolitšeki raportit, siis me oleme hinnanud äh, seda, kuivõrd kasulik see määrus on. Äh, tegemist on sellise vananenud määrusega ja me leiame, et, et sellel ei ole mingit täiendavat väärtust, äh, kõik Äh, rahalised vahendid, mida raudteeettevõtjad selle määruse erinevate kategooriate raames saavad, on juba äh, muude asjadega kaetud ja selle tõenduseks on ka see, et väga paljud raudteeettevõtjad seda määrust ei kasuta, äh, sest need asjad on juba kaetud olemasolevate teiste õigusaktidega ja, ja see praegune ettepanek olukorda paremaks ei muuda nii et, et ma arvan, et kõik äh, institutsioonid soovivad paremat õigusloomet ja lihtsustamist ning komisjoni ettepanek üritab just selles suunas minna. Äh, sam-, mõnikord on väga oluline lihtsalt õigusakte tühistada. me oleme viinud läbi mõjuhinnangu ja leidnud, et selle õigusakti mõju on null ja bürokraatia, mis sellega kaasas käib, on tohutu nii et, et äh, me paluksime, et komisjon läheneks asjale ka sellest aspektist ja loomulikult oleme valmis äh, teiega arutama neid äh, konkreetseid probleeme, mis mõnedel ettevõtjatel võivad näiteks tekkida. tihtipeale probleemid tekivad ka sellest, et ei ole, olda kursis olemasolevate õigusaktide ja menetlustega. nii et, et võib-olla me saame neid ettevõtjaid siis rahustada ja e, teha neile selgeks, et tühistamine on ka nende huvides. aitäh, esimees! aitäh, härra Pakki! ja tahaksin teile nüüd soovida e, edu teie järgmisel ametikohal komisjonis. tahaksin teid tänada kõige selle eest, mida te olete siin transpordikomisjonis teinud, vähemalt sel ajal, kui mina selle komisjoni esimees olen olnud. E, nii et, et soovime teile kogu südamest edu teie järgmisel äh, ametikohal. Brian, thank you very much uh, and thank you. aitäh aitäh ja aitäh kõigile kolleegidele ja tahaksin kasutada võimalust, et tänada teid ja tänada kõiki komisjoni liikmeid ja personali suurepärase koostöö eest, mis meil viimase viie aasta jooksul on olnud. suur aitäh! okei okay,, I go quickly down. niisiis nüüd kiiresti sõna raportööridele, kes veel kohale on jäänud härra Helga Truia ei ole kohal, aga Dominic loeb ette Matthew Croshi teha. jah, ma üritan teha kiiresti. Äh, äh, härra Krosh tahab tänada kolleege nendepoolsete panuste eest ja öelda, et on teadlik, et tuleb leida kompromissid äh, ja tahaks öelda ka, et komisjonile, et see hea, hea tahe, hea tahe on meie poolt täiesti olemas me, meie eesmärk on parandada teenuseid eh, ja see ei tohi kindlasti halvendada sotsiaalseid tingimusi ja, ja omalt poolt tahaksin ka veel härra Pakeele eh, et tõeline nauding oligi temaga koostööd teha ja soovin talle edu edaspidiseks wow,. proua Bilbao, kas soovite ka midagi öelda? jah, ähm, tahaksin tänada härra Pakeed ja tema meeskonda suurepärase koostöö eest. Äh, selline koostöö on meil tõesti kogu aeg olnud, ta on alati olnud meie käsutuses. vähemalt mina olen seda tundnud ja mul on väga hea meel, et äh, me oleme nõus vähemalt selles osas, et me peame tegema edusamme, tugevdama ERA rolli Äh, üks asi on veel lahtine, see on see üleminekuperiood, äh, see peaks toimuma mõistliku aja jooksul, et me saavutaksime vajaliku harmoniseerimise ja äh, praegustest takistustest üle saama. ja kuidas edendada ERA teadmisi ja pädevust see on jällegi teema, millega peame tegelema ja mida, kuidas aidata puuetega inimesi, parandada nende juurdepääsuvõimalusi. ka siin me peame midagi ära otsustama, samuti peame võrkude küsimust arutama, äh, õigusaktide ühtlustamist, ülevõtmist ja jällegi ERA rolli. härra Kraamer. jah, ka minu poolt suur tänu hea koostöö eest komisjonile ja muidugi kasutan võimalust, et äh, tänada isiklikult härra Pakett. meil oli ju mitmeid arutelusid, diskussioone, me ei olnud alati ühel nõul, aga me suhtusime üksteisesse alati austusega. ja mm, kui ta ma äh, loodan, et ma tean, et teile meeldib jalgrattaga sõita ja ma loodan, et äh, teil on ka võimalus tulla äh, Berliini, et nautida meie jalgrattateid, aitäh like! Roberts, kas sina tahad ka midagi öelda? jah, ka mina tahaksin tänada härra Pakeed, tema tegevus oli väga professionaalne ja koostööaldis. edu järgmisel ametikohal aga tulles nüüd tagasi meie arutelude juurde, tahaksin öelda, et eh, tehnilistes küsimustes on meie erimeelsused väiksemad ja seetõttu kasutagem seda võimalust ära, kolleegid. ja härra Kolitšek. Alors j'aimerais bien, euh, comme euh, notre collègue eh, ka nagu meie kolleeg härra Kraamer, tahaksin eh, soovida kõike paremat härra Pakeele, mitte ainult siin Brüsselis vaid ka Berliinis äh, või ükskõik kus mujal. aga ma arvan, et äh, pärast äh, mõttevahetust peab olema alati arukas, tuleb hinnata asju ja tuleb jätta kõigile raudteeettevõtjatele võimalus äh, Äh, asju koordineerida oma riiklike äh, asutustega. Äh, meil on väga palju ettevõtteid Euroopas, kes vastutavad infrastruktuuri eest ja väga palju on ka neid ettevõtteid, kes osutavad veoteenuseid kuskil viiskümmend ettevõtet on äh, sellised, kes äh, teevad mõlemat ja kes äh, saaksid kasu sellest direktiivist. ja selleks meil on vaja tähtaegu, mis ei oleks väga pikad, nii et, et mina olen avatud igasugusteks ettepanekuteks, aga meie peamine eesmärk on aidata raudteesektoril olla konkurentsivõimelisem võrreldes teiste sektoritega. Neid on vaja aidata, tähendab. okei okay,, kolleegid. aitäh, kolleegid Eh, tahaksin teile meelde tuletada, et ajakava on järgmine, me hääletame komisjonis kahekümne kuuendal novembril, eh, seega variraportööride ja raportööride õlul on suur koorem, eh, selleks ajaks tuleb mingeid kompromissid kokku klopsida, kui see vähegi võimalik on ja olen Robertsiga nõus, et tehnilistes küsimustes on üksmeel üsna selge, me teame, kuhu me tahame jõuda Äh, avaliku teenistamise kohustus ja turu avamine on hoopis teine teema. ja minu ülesandeks on siis teid õhutada äh, koostööd tegema ja tore on see, et äh, kõik raportööre on tänatud kaasahaarava lähenemise eest ja niimoodi me selle asjaga ka ainult edasi liikuda saame. niisiis, aitäh ja aitäh, et te ka väga distsiplineeritult käitusite ja kõneajast kinni pidasite. Eh, see aitas eh, tõesti eh, tagada, et kõik ka sõna said. ja nüüd meil on ka seisukoht, millega edasi töötada, niisiis hääletame komisjonis kahekümne kuuendal novembril Äh, muid küsimusi päevakorras ei ole, ütlen lihtsalt, et äh, järgmine äh, koosolek toimub neljandal novembril kell kolm. niisiis kohtume siis ja nüüd jätkame koordinaatorite kohtumisega, kui keegi Mathieu üles leiaks, oleks tänulik talle ah,. ta ei tule, nii et, et võime ilma temata alustada. niisiis viieminutiline paus ja siis alustame koordinaatorite kohtumist